Right, welcome everybody. tere hommikust, palun istuge oma kohtadele. Okay, thank you very much um,. aitäh. alustame oma istungit Äh, kuulamist äh, finantsinstrumentide turudirektiivi teemal. kõigepealt meil tuleb kinnitada päevakord, kas kellelgi on midagi selle päevakorra vastu, vastuväiteid ei ole. seega on päevakord kinnitatud. meil toimub siis kuulamine MIFID-i teemal ja kõigepealt ma vabal, vabandan kõnelejate eest, et ma ise ei jää siia kuulamist juhatama ma jõudsin just tagasi USA-st, kus ma osalesin äh, transatlantilistel seadusandjate dialoogis ja muuhulgas kõnelesin ka finantsteenustest USA seadusandjatega. tegemist on üsna olulise teemaga. niisiis ma palusin, et Arlene McCarthy, üks meie aseesimeestest, seda kuulamist juhatab ja äh, tema muide on äh, turu kuritarvituste direktiivi raportöör ja on ka koostanud arvamuse esialgse MIFID-i direktiivi kohta siseturuasjade komisjonis. nii et, et ta, ta on äh, vägagi huvitatud selle teemaga tegelemisest ja teadan ka kolmepoolsetest kohtumistest. kahekümne kaheksandal novembril toimus viimane triloog me äh, käsitlesime tervet rida küsimusi ja saavutasime ka mõningast edu ja järgmine triloog peaks toimuma Strasbourgis siis nädalal, mis hakkab kaheteistkümnenda detsembriga ja kuupäev ei ole veel täpselt paika pandud hoiuste tagatise kava, selles osas toimus neljas kolmepoolne kohtumine ja samuti toimus tehnilisel tasandil esimene kohtumine esimesel detsembril ja seal käsitlesime siis mittepoliitilisi teemasid, saavutasime häid edusamme mõlemal kohtumisel ning eh, ma jagan siis ka info välja fraktsioonidele üsna peatselt. järgmine trioog toimub siis eh, kolmeteistkümnendal detsembril Strasbourgis sepa osas äh, toimus neljas äh, kohtumine äh, kolmekümnendal novembril ja me jõudsime esialgsele kokkuleppele, nõukogu ja komisjon olid valmis seda kokkulepet kaaluma ja see kokkulepe sisaldas võimalust, et liikmesriigid loobuvad sellest pikemast perio-, perioodist. ning nõukogu taotleb siis ka mingite tähtaja äh, tühistamist. me teame, et nõukogu suudab sellest äh, kokkuleppest kinni pidada, seega sisuliselt on määruse tekst nüüd paigas. mis puudutab aga deklaratsioone, mis on äh, oluliseks osaks sellele kokkuleppele meie jaoks, siis siin on signaalid võib-olla vähem lootustandvad Koreper võib-olla lepib teksti osas viieteistkümnendal detsembril kokku ja siis vastavalt äh, meie üheksateistkümnendal detsembril üritame ka seda teksti arutada, nii et asi jõuaks täiskogule veebruaris. nii et, et antud hetkel me ootame komisjoni poolset heakskiitu. nüüd siis vabandan selle eest, et ma pean ära minema, te loodetavasti mõistate Eh, miks ma pean lahkuma ja ma vaatan seda kuulamist interneti vahendusel kunagi hiljem ja annan juhatamise praegu üle Alin McCaffile. Uh, kolleegid Äh, mul on täna häälega probleeme, siis ma väga palju ei kavatse rääkida. annan võimaluse rääkida teistel saadikutel ja raportööril ja ma arvan, et te kõik olete päevakorda juba te näinud, te teate, kuidas see kuulamine on korraldatud, see on jagatud kolme ossa ning meil on siin tõesti väga head esinejad täna ja kõigepealt annaksin sõna meie raportöörile, härra Ferberile, kes teeb siis sissejuhatuse, palun suur tänu, esinaine, austatud kolleegid. kõigepealt mul on hea meel, et mõned kolleegid on ka siia jõudnud, tagaread on äh, suhteliselt täis, nii et see teema saab suure tähelepanu osaliseks. meie kuulamine on äh, olemasoleva MIFID äh, direktiivi ülevaatamise algus pärast seda, kui komisjon tegi kahekümnendal oktoobril oma vastavad ettepanekud. ma usun, et äh, majanduskomisjonis oleme me viimastel kuudel võtnud vastu väga olulisi meetmeid, oleme loonud uue järelevalvestruktuuri, pangandusjärelevalve, väärtpaberite järelevalve, kindlustusjärelevalve, oleme võtnud õigusakte näiteks alternatiivsete investeerimisfondide ja lühikeseks müügi kohta oleme rääkinud ka börsi välistest tehingutest ja nüüd äh, MIFIDiga oleme jõudnud nii kaugele, et meil oleksid ühised Euroopa reeglid äh, läbipaistvuse osas, äh, et meil oleksid võrdsed konkurentsitingimused ja tarbijakaitse. minu kui raportööri jaoks on väga oluline läbi viia töid äh, läbipaistvalt, sest tegemist on väga olulise valdkonnaga. seetõttu alustamegi kuulamisega, nii et me saaksime arutleda ekspertidega erinevatel teemadel, koguda teavet ja koos variraportööridega oleme me välja töötanud äh, küsimustiku, mis on üles pandud majanduskomisjoni koduleheküljele ja kuni kolmeteistkümnenda jaanuarini on aega sellele vastata, anname kaks korda rohkem aega kui komisjon oma konsultatsiooniprotsessis ja ka selle konsultatsiooniprotsessi käigus tehtud märkusi võtame me arvesse, me edastame need fraktsioonidele ja need on igati läbipaistvad äh, tulemused. Teil on töödokument, mis moodustab äh, kokkuvõtte olemasolevast direktiivist ja me kindlasti töötame oma komisjoni poolt väljagi teisi dokumente, Äh, käsitleda erinevaid teemasid ja valdkondi. minu jaoks on oluline, et meil oleks äh, tasakaalus raporti projekt äh, lõppkokkuvõttes. tänaseks aruteluks oleme välja toonud kolm teemade valdkondi. ma ei hakka siin detailidesse laskuma, sest et päevakord juba näitab, millised need teemad on. loomulikult igal teemal võiksid kõneleda paljud sobivad isikud lõpuks äh, meil äh, oli viiskümmend sobivat nime paberil ja siis mina koos äh, variraportööridega pidin tagama, et meil jääks ka piisavalt aega aruteludeks. nii et kõik, kes võiksid lõpuks kõneaega ei saa, aga küsimustiku kaudu on ka teised võimalused selles läbipaistvas otsustamisprotsessis oma panus anda Euroopa Parlament on nüüd enne komisjoni ettepanekut võtnud ka vastu resolutsiooni antud teemal. tänan kolleeg Swinburne'i, kes oli äh, raportöör teemal Dark Pools, mis on anonüümsed kauplemisplatvormid ja tänan ka Euroopa Komisjoni, kes on võtnud parlamendi ettepanekuid äh, üle mitmetes äh, valdkondades, äh, mida võiks esile tõsta. on ka mitmeid valdkondi, millele me oleme tähelepanu juhtinud, aga mida komisjon üle ei võtnud. Euroopa Parlament näiteks ei nõudnud äh, uue kauplemiskoha definitsiooni, nii nagu äh, komisjon tegi OTF-ide valdkonnas. põhiküsimus, millele meil tuleb vastata, on järgmine. miks on vaja uut direktiivi niivõrd äh, kiiresti üle vaadata? pärast MIFID-i jõustumist on aga olukord turul tugevalt muutunud, on tehtud tehnilisi edusamme loomulikult tuleb kohanduda uute õigusaktidega ja ka sellega, mida otsustati G20 tippkohtumisel Pittsburghis. ei soovita reguleerimata tooteid ja reguleerimata turgusid, see ongi MIFID-i uba, sellest me räägime. seetõttu on vajalik äh, siin äh, teha õigusloometööd. millised on siis praeguse ettepaneku põhipunktid, millega me hakkame järgmistel kuudel äh, tegelema? kõigepealt äh, turu struktuur, kui senine komisjon on välja pakkunud uut äh, kauplemiskohta, on erireeglid VKE-dele, me oleme rääkinud eraldi ka kaubaturgudest, see on väga oluline punkt ja Euroopa Parlamendina on meil siin suur vastutus kanda, nagu meie kogemused viimastest aastatest on näidanud. samuti esmaroll on väga oluline. me oleme Omnibus üks direktiivi kaudu juba kohandusi vastu võtnud, aga me peame ka esmaga arvestama siin äh, vastavates äh, kohtades praegu on komisjoni ettepanekus kolmkümmend viis erinevat regulatiivset standardit ja me peame täpselt rääkima esmarollist kuni selleni välja, mis puudutab äh, toote ärakeelamist, mida komisjon ka oma ettepanekus välja pakub, sellest tuleb rääkida tõesti väga tõhusalt, me räägime kohaldamisalast, võimalikest eranditest, me räägime investorite kaitsest äh,, nõustajate töö hüvitamisest, mis on väga kuum teema praegu. me räägime ka kõrge sagedusega kauplemisest, me räägime mitmetest tehnoloogilistest arengutest, mida me täna võib-olla ette ei näegi, andmete konsolideerimisest räägime samuti sanktsioonidest ja aspektidest, mis puudutavad kolmandaid riike. me tõesti oleme jõudnud finantsturu reguleerimise keskmesse selle tööga ja suur tänu kolleegidele, kes on täna pärastlõunal võtnud aega selle teemaga tegeleda ja suur tänu meie kolme aruteluvooru esindajatele. me praegu siin paneme nüüd paika esimese verstaposti Mifidit ja Mifirit edendama ja ma loodan, et äh, meil töö jätkub äh, pärast jõulupausi ka sama heas vaimus, kui me seda praegu alustasime enne jõule. suur tänu teile, härra Ferrer. ma näen, et variraportöörid on kõik kohad, see on väga hea, sest see tähendab, et meie põhieksperdid on kohal, nad on valmis küsimusi esitama ka meie välisekspertide käest nii et äh, alustagem nüüd siis äh, oma kuulamise esimest osa, kõigepealt kas institutsioonidel, teenustel äh,, kauplemiskohtadel ähm, äh,, kas need on kaasatud äh, sellesse äh, sellesse õigusloomelisse ettepanekusse. kõnelejatel on kõigil viis minutit kõneaega, palun ärge äh, rääkige kauem, sest vastasel korral kõik äh, äh sõna ei saa. ning kõigepealt äh, saab sõna härra Karel Lannu. Uh, and... aitäh äh, suur aitäh äh, majandus- ja rahanduskomisjoni liikmetele, et saan täna siin esinda, esineda. minu arvates on väga oluline et Euroopa Parlament, nagu Markus Ferber hetk tagasi ütles, äh, selle teemaga tegeleb. neli aastat tagasi MIFID jõustus ning parlament äh, esitab praegu endale terve rea küsimusi, mida Euroopa Liit tahtis saavutada, kui MIFID jõustus, äh, mis, mis olid eesmärgid, kui MIFID kahe tuhande neljandal aastal vastu võeti, kas ta on neid eesmärke täitnud samuti äh, on väga oluline, et parlament mõistaks, mida MIFID äh, tegelikult käsitleb, tegemist on ju direktiiviga, mis hõlmab väga erinevaid teemasid ning äh, direktiivi esialgne nimi, investeerimisteenuste nime direktiiv oli palju selgem kui finantsinstrumentide turudirektiiv Äh, kauplemisinfrastruktuur, äh, kauplemiskohad, vahendajad, investeerimisteenused äh, ja samuti puudutab see direktiiv investeeringute, investeeri-, investorite kaitset, mis on samuti väga oluline. see direktiiv siis asetas investeerimisteenuste direktiivi, direktiiv jõustus kahe tuhande neljandal aastal ja tegelikult hakati teda rakendama alles kahe tuhande seitsmendast aastast ning Äh, IST juba valmistas siis äh, äh, turukorda ette, aga koha, kohalike börside monopol sellest ei vähenenud, siin siis kõik juhtus kahe tuhande neljandal aastal ja kahe tuhande neljandal aastal siis jõustus MIFID ja sellega toodi kasutusele siis mitmepoolsed kauplemissüsteemid ja ühingusisesed kauplejad nii et, et äh, tegemist oli äh, olulise sammuga edasi võrreldes investeeringu, investeerimisteenuste direktiiviga. hindade läbipaistvus aga oli samuti üks eesmärk. praegu äh, seda eesmärki aga eriti ei ole täidetud, kuigi mõned liikmesriigid on samme selles suunas astunud, aga Euroopa tasandil seda läbipaistvust veel ei ole nüüd äh, neli aastat pärast direktiivi jõustumist, mida me siis võime öelda? ma arvan, et äh, MIFID on toonud kaasa aktsiatega kauplemise killustumise erinevate kauplemiskohtade vahel, kauplemiskulud äh, ei ole tegelikult vähenenud ja ka likviidsus ei ole kannatanud. raportöör rõhutas hetk tagasi et väga palju tähelepanu on pööratud kauplemistehnoloogiale, erinevatele kauplemiskohtadele ja sellele, et suuremast konkurentsist on kõik kasu saanud. ma tahaksin öelda, et börsid on konkurentsile väga hästi vastu pidanud, seda kinnitab ka see, et ainult Shaex on uustulnukana suutnud saavut-, endale võtta märkimisväärse turuosa. augusti lõpus oli siis äh, kolmkümmend protsenti börside äh, sooritavatest tehingutest. investeerimisühingud on ära kasutanud seda ebamäärasust, mis süsteemis valitseb ning äh, tihtipeale nad on kasutanud siis kahepoolset kauplemist või äh, enda nimel kauplemist. mis puudutab nüüd investorite kaitset, siis ma arvan, et siin on direktiivi mõju olnud suhteliselt väike kui äh, direktiiv kahe tuhande seitsmenda aasta novembris jõustus ka kaks aastat pärast Northern Rocki äh, katastroofi, siis ähm, äh, me võime öelda, et äh, need põhireeglid, mis paika pandi näiteks investorid in,, huvide konflikti kohta kas või neid reegleid ei ole korralikult rakendatud ja selles on süüdi see, et puudub korralik jõustamissüsteem, äh, direktiivi enda tekst on üsna ähmane ning äh, direktiiv ei ole suutnud rakenduse kõiki aspekte hõlmata. mõned nendest küsimustest on leidnud käsitluse äh, sel moel, et meil on loodud Euroopas järelevalveasutused ja samuti on üritatud direktiivi siis parandada kahe tuhande üheteistkümnendal aastal meie leidsime, et MIFID-i peamine probleem on äh, börsiteabe konsolideerimisega, andmete kvaliteet oli kehv ning puudus ka koostöö siis äh, nende andmehoidjate vahel. Äh, selle teemaga, seda teemat on juba väga põhjalikult arutatud nüüd, äh, mis puudutab täitmist paremal viisil, siis ka seda ei saa kontrollida, kuna meil ei ole piisavalt andmeid. Mihvidis olid väga head reeglid huvide konflikti koha pealt, hüviste koha pealt, aga paraku ei ole neid reegleid peaaegu üldse kohaldatud äh, ja seetõttu uus direktiiv peaks siis äh, tugev äh, just äh, pöörama tähelepanu olemasolevate reeglite jõustamisele. MIFID ühe kõige olulisem üle, äh, eesmärk oli hinna läbipaistvuse saavutamine ning koostoimevõime siis kauplemisjärgse info vallas nüüd äh, hinna läbipaistvuse laiendamine võlakirjade turgudele, seda arutati väga põhjalikult, minu arvates jäeti siin suurepärane võimalus kasutamata ja minu arvates praegu tulekski börsivälistele turgudele äh, samuti tagada seal hinnade läbipaistvus. ja mis puudutab nüüd arveldusteenuseid, äh, siis äh, Äh, selles osas komisjon peaks ka varsti tulema välja ettepanekutega. lõpetuseks, äh, ma arvan, et kahe tuhande seitsmendal aastal peeti MIFIDit revolutsiooniks Euroopa finantsturgudel. esialgselt äh, peeti seda väga suureks koormaks, selle üle kaevati väga palju, väideti, et selle rakendamine on väga kulukas, aga tegelikult asjad arenesid üsna kiiresti ja ettevõtted hakkasid selles direktiivis nägema võimalust. see direktiiv on Euroopa finantsturud muutnud konkurentsivõimelisemaks ning on aidanud meil üsna tõhusalt lahendada probleeme, mis finantskriis tekitas. ma arvan, et see direktiiv peab oma hoo säilitama, ebaselged ja ähmased kohad tuleb selgemaks teha aitäh! Uh, uh, suur tänu ja nüüd ma annan sõna Thierry Philippinale, palun. Will be better, sorry. So thank you very much um,. In order to address the suur tänu äh, äh, seda küsimust äh, arutada täna päeva hetkeseisukorrast lähtidest äh, siis ma äh, võtan äh, äh, ees-, lähtekohaks selle, kas me suudame leid-, leida läbipaistvama, vastutusrikkama finantssüsteemi, mis toimiks kogu majanduse jaoks. Ehm, kui me nüüd vaatame, kas MIFID on suutnud kapitalide turgu võimet, turgude võimet oma põhifunktsiooni täitmisel aidata, siis äh, siin on nüüd äh, kolm äh, küsimust, seda on tehtud äh, läbipaistvalt kõige parema hinnaga ning kas on sellega aidatud majandust ja ühiskonda. kõigepealt läbipaistvusküsimus. kõigepealt faktid. fakt on see, et umbes nelikümmend protsenti Euroopa väärtpaberitest toimuvad ähm, börsiväliste tehingute läbi ning anonüümsed kauplemisplatvormid äh, äh, moodustavad umbes kuus protsenti väärtpaberi kauplemisest, see tähendab siis seda et, et nelikümmend kuus protsenti Euroopa väärtpaberiturgudest ei ole läbipaistev. ja kaubandamisel seda läbipaistvust ei ole. nüüd vaatame sügavamalt asja. aasta äh, tagasi avaldati Frankfurdi ülikooli poolt väga huvitav äh, Ehm, uurimus, nimelt et kolmkümmend üheksa protsenti kõigid, eh, kõikidest börsivälistest tehingutest on ehm, väiksemad eh, kui seitse tuhat viissada eurot ning üheksa protsenti on umbes eh, jaemüügi suuruses ning standardturu suuruses, see tähendab siis seda, et umbes nelikümmend kaks teist protsenti ots-, et, et see tehingutest äh, Eh, on standardturu suurudes ning kui sellele lisada veel see et, et kolmkümmend üheksa protsenti OTC tehingutest eh, on eh, standardturu suuruse ja suurte suuruste vahepeale, suur suurus on siis see, mis annab loobumisvõimaluse kauplemise eelse läbipaistvuse puhul, eh, see kõik tähendab seda et, et kaheksakümmend seitse protsenti OTC tehingutest eh, rikuvad MIFID-i eh, põhimõtteid. kui isegi, kui nad konkreetsed, konkreetsed reeglid ei, ei riku. ühesõnaga, see ei ole võib-olla seadusevastane, kuid põhimõtete vastane siiski ja see oli väga oluline MIFID ühe juures. nii et me peaksime nüüd enda käest küsima, kas mitte läbipaistvad turud on endiselt äh, näiteks äh, hinna kujundamisel äh, olulised ja kas nad on majanduslikult kasulikud, kui praegust olukorda ei parandata. nüüd teiseks, parim võimalik hind. kuna, nagu ESMA eelkäija ütles tuhande üheksasaja, kahe tuhande üheksasanda aasta juunis, et turgude killustamine on viinud kaasa, on toonud kaasa heade hindadega kauplemise eh, võimaluse vähenemise eh, ning algoritmiline kauplemine on kasvanud ja eh, üldhinnad, mida investorid, lõppinvestorid maksavad, on muutunud kõrgemaks. see statistika on pisut vana kuid me peaksime enda käest küsima siiski, kas see praegune statistika, äh, see statistika endiselt äh, vastab äh, tõele. nii, ma lähen nüüd kiiresti kolmanda punkti juurde. kolmandas punkt küsib, kas me majandust ja ühiskonda aitame. praegusel hetkel on asi läinud välkkauplemise suunas, HFD suunas, mis praegusel hetkel moodustab kolmkümmend viis protsenti väärtpaberitega kauplemisest Euroopas. nagu me teame, on HFT äh, äh, äh, algoritmilise kauplemise üks variante ning see, siis väga erinevates tegevustes, see puudutab erinevaid kauplemiskohti, trendi järgimisi, samuti turu tegemisi ja samas on tihti tegu ka otseste turu rikkumistega no Äh, hinnapakkumistega üleujutamine. see on, äh, samuti me peame suutma eristada EFT-d, mis äh, loob likviidsust ja mis teist, mis loob mahtu ning ainult see, mis toob likviidsust turule, <clears throat> ainult see nii-öelda turgu loov HFT toob likviidsust turule, vabandust. näiteks äh, pärast äh, kahe tuhande kümnenda aasta mais äh, toimunud turu kokkuvarisemist USA-s, see toimus, see, see nii-öelda plahvatus turul toimus sellepärast, et et müüdi ja vahetati seitsme või mitme miljardi dollari väärtuses väärtpabereid. ning suurde, suundade järgmine on investorite huvide vastu. meie Finance Watchis oleme arutanud väga pikalt seda küsimust investoritega ning meil on tõendeid eh, selle kohta, et eh, tegelikult eh, lõppinvestorid äh, on öelnud, et neid on välja trügitud turult HFT-de poolt. see ei puuduta ainult HFT-d, ma juba ütlesin seda, me peame suutma eristama HFT-d, mis tekitab likviidsust ja teine HFT, mis eh, eh, puudutab ainult suundade järg-, järgimist. hoolimata oma esialgsetest eesmärkidest eesärk ei ole ta oma eesmärke täitnud eh, eh, turgude võrdsuse, läbipaistvuse, likviidsuse ja hinnakonkurentsi osas eh, ei ole suutnud kapitaliturge ja investoreid kaitsta. oleme, on tehtud mõningaid samme õiges suunas, kuid tulemustest oleme veel väga kaugel. me leiame samuti ka seda, et EKOn komisjonis vastu võetud raport äh, sisaldab väga palju asjalikke soovitusi, mida eh, MIFID-i eh, ülevaateprotsessis peaks eh, arvesse võtma. me kindlasti teeme omalt poolt konkreetseid ettepanekuid tänastes küsimustes ja paljudes teistes küsimustes Äh, investorite kaitse osas, vastustusliku müügi osas, äh, tooraineturgude osas ja nii edasi. suur tänu teile! aitäh, äh, me oleme päris hästi hakkama saanud oma ajaga ja nüüd annan siis kõigepealt võimaluse esitada küsimuse härra Ferber, Ferberile. ja suur tänu, esinaine. mul on palju küsimusi, aga ma olin kahte. kõigepealt komisjoni ettepanekus räägitakse kasutusalas ka emissioonisertifikaatidega kauplemisest. tahaksin kuulda arvamust selle kohta. ja viimane kõneleja rääkis siin ka välkkauplemisest seoses likviidsusega ja algoritmidega. minu jaoks tekib küsimus, et kas ta ei pea välkkauplemist äh, väga atraktiivseks äh, või olgugi, et praegu sellega tegeletakse? ja kuidas äh, tuleks vältida seda nii-öelda flash crash'i, kas komisjoni ettepanekus on selle jaoks piisavalt sees? agreement. härra Ferber, kui te nõus olete, siis teeme niimoodi, et küsimus-vastus ja ja võib-olla siis saate esitada täiendava küsimuse, kui te vastust ei saa. aga anname siis paarile inimesele võimaluse küsimusi esitada. härra Kööbers, palun. Thank you, thank you, chair um,. I only have two uh... aitäh, mul on ainult kaks äh, hästi kiiret küsimust. esimene puudutab läbipaistvust kui ma kohtun investorite esindajatega, siis nad alati pooldavad läbipaistvust. aga tegelikkuses peaaegu pool äh, kõikidest tehingutest toimub börsiväliselt, see tähendab, et mingit läbipaistvust tegelikult ei ole. komisjon on nüüd teinud ettepaneku äh, selliste organiseeritud kauplemissüsteemide loomiseks kas need organiseeritud kauplemissüsteemid äh, tõhustavad äh, börsiväliste tehingute toimumist, kas see on viis, kuidas saaks nendesse tehingutesse tuua läbipaistvust? teine küsimus äh, puudutab välkkauplemist. minu jaoks on turud loodud selleks, et ettevõtjad Äh, saaksid hinda avalikustada. aga kuidas toimub hinna avalikustamine, kui arvutid omavahel kauplevad äh, millisekundite vältel, vahetavad omavahel hindu, vahetavad aktsiaid ja mitte keegi ei oma tegelikult võimalust seda hinda näha kas me ei peaks äh, kehtestama piiranguid välkkauplemisele ja algoritmilisele kauplemisele? niisiis, need kaks küsimust saavad nüüd vastuse koos ja ma tahan öelda kolleegile, et te peate, võite esitada millist küsimust iganes tahate, aga me siin esimeses äh, arutelude voorus käsitleme põhiliselt just organiseeritud äh, kauplemissüsteeme. nii et, et esitage palun konkreetne küsimus selle kohta Äh, võib-olla härra Lano vastab kõigepealt nendele küsimustele ja siis härra Filippuna. okei okay,, thank you um.... aitäh. Äh, mis puudutab nüüd äh, neid sertifikaate, siis ma tahtsin öelda, et turud on praegu väga likviidsed. see võib-olla peaks hakkama tõesti kauplema ka teist liiki kaupadega ja kaupade dire-, tuletisinstrumentidega Äh, see on kõik, mida ma hetkel võin öelda. mis puudutab läbipaistvust, härra Goebbelsi küsimus, siis äh, ma tahaksin kõigepealt öelda, et äh, kõi-, siin kaks-kolm aastat on üritatud kahtluse alla seada neid arve, mis puudutavad börsivälist kauplemist, ma olen neid arve kuulnud väga erinevaid ja ma ei saa lihtsalt asjast aru. mina lihtsalt ei tea, mida peaks tegema Äh, näiteks kui äh, börsid või äh, investeerimisühingud ise hakkama ei saa probleemi lahendamisega, siis võib-olla peame me tõesti kehtestama uued reeglid ja laskma siis juba riigil sekkuda. nii et, et mis puudutab nüüd organiseeritud kauplemissüsteeme, kui ma esimest korda selle kohta lugesin, siis äh, Äh, tekkis mul küsimus, et milleks me peame veel ühe süsteemi looma. Äh, see muudab lihtsalt reguleerivate ametkondade töö keerulisemaks. ja minu meelest on siin tegemist mingi hübriidiga äh, süsteemisiseste täitjate ja mitmepoolsete kauplemissüsteemide vahel komisjon on väga selgelt öeldud, et süsteemisisesed kauplejad, ühingusisesed kauplejad, kauplejad Äh, äh, need, kes kauplevad oma, äh, oma kulul, nii et, et siin minu arvates on lihtsalt tegu mingi mitmepoolse kauplemissüsteemi alaliigiga mis puudutab nüüd välkkauplemist, sest ka sellel teemal on juba kolm-neli aastat arutelusid peetud ning ma arvan, et me ei tohiks alahinnata seda, et MIFID üheks saavutuseks on suur, suured investeeringud tehnoloogiasse Äh, on öeldud, et MIFIDis on väga palju bürokraatiat, aga tegelikult on MIFID toonud kaasa suured investeeringud tehnokraat-, tehnoloogiasse ja on meid toonud palju lähemale USA-le ja äh, meie turustruktuur, mis on killustatud, on väga võrreldav Ühendriikide omale me oleme reageerinud äh, nendele probleemidele, mis olid, me oleme ära kasutusele võtnud samad tehnoloogilised lahendused nagu teisel pool Atlandi ookeani. ja nüüd me jõuame selle küsimuse juurde, et tuleb hakata tehnoloogiat reguleerima ja kuidas seda teha, ma ei tea. see, mida komisjon äh, välja pakub, on täiendavad äh, riskikontrollimeetmed, tegutsemismeetmed, aga see ei tähenda, et seda välkkrahhi uuesti ei võiks tulla. nii et, et äh, kui me tahame sellisele probleemi, sellisele probleemile lõpp teha, siis tuleks teha lõpp uutesse tehnoloogiatesse investeerimisele. kõik minu poolt mis puudutab härra Verberi küsi-, mis puudutab härra Verberi küsi-, küsimust likviidsuse ja välkkauplemise kohta, siis ma võib-olla ei väljendanud piisavalt selgelt Äh, see, ütleme niimoodi, algoritmiline kauplemine on selline suur üld, äh, üldtermin ja seal all on äh, veel igasugused alaliigid, täpselt üheksandaks on välkkauplemine ja välkkauplemisel on omakorda alaliigid. üks nendest liikidest võib tagada likviidsust, nii-öelda teha turge on väga palju selliseid tehnoloogiaid, mis küll äh, toovad tehingute mahtu, aga likviidsus nendega kaasas ei käi ning see välk krahh oli väga hea näide selle kohta. suurem osa välkkauplemisest äh, puudutab lihtsalt suundade järgimist, äh, mingi suund turul juba toimib ja ma lihtsalt jooksen sellega kaasa ja niimoodi me lihtsalt neid olemasolevaid suundumusi turul tugevdame. nüüd komisjoni ettepanek on selline, et et välkkauplejad peavad tagama turgudele likviidsuse ja selles mõttes on see ettepanek täiesti mõistlik. turg vajab kohandamist mina näiteks olen eh, oma eelmistes ametites alla kirjutanud eh, turu tegemise kokkulepetele ja teate, et kui kirjutatakse alla likviidsuskokkulepetele, siis seda ei ole sada protsenti võimalik eh, ellu rakendada. ja sellepärast, et me ikkagi elame ju tegelikus maailmas, aga põhimõte, et me palume välkkauplejaid et nad tõesti tagaksid likviidsuse, on, on mõistlik, meil on kaks võimalikku lahendust. Nad ei, kas ei taga likviidsust ja, ja ütlevad selle ka nii välja või nad tagavad likviidsuse. ning seetõttu ma, ma ei näe küll mingit, mingit põhjust, miks nad keeldu, ei taha seda teha nii et, et me peame tegema väga selget vahet nende kahte tüüpi välkkauplejate vahel, see on väga oluline esitati ka küsimus äh, hindade avalikustamise kohta, kui tehingud toimuvad niivõrd kiiresti. Äh, äh, see on tõesti väga oluline küsimus. tänapäeval ma ei taha võib-olla väga karmilt väljenduda, aga tänapäeval turud käituvad täiesti perversselt. tõelised investorid kardavad, et välkkauplejad lihtsalt pakuvad nad üle ja nad kasutavad siis börsiväliseid turge ja anonüümseid kauplemisplatvorme selleks, et välkkauplejate eest peitu pugeda, nii et, et nad saaksid oma tehinguid sooritada nende jaoks paremate hindadega niisiis turu anonüümne pool ja äh, välkkauplemine justkui toetavad teineteist ja see on selline perversne probleem, suhe, mis tuleb äh, lõpetada. Äh, turu anonüümne pool tugineb just nimelt sellele läbipaistvale turupoolele. lihtsalt elab selle kulul kui me kõneleme näiteks kauplejatega, eh, siis eh, turul võib leida nüüd arukat raha ja, ja lolli raha ja, ja aruka rahaga kaubeldakse anonüümsetel turgudel ja lolli rahaga läbipaistvatel turgudel. minu arvates see, et läbipaistev on eh, loll ja, ja anonüümne on arukas, ei ole normaalne. jah, ja üks küsimus veel Äh, mis puudutas organiseeritud kauplemissüsteeme. ma ei ole päris kindel, et ma eelkõnelejaga selles osas nõustun. ma arvan, et peamine põhjus, miks äh, ka kauplemine juhtub endiselt börsiväliselt äh, jah, me võime siin vaielda, kui suur see börsiväliste tehingute turg on. Äh, osad arvud, mida mina kasutasin, on Thomson Reutersid pärit, see on usaldusväärne allikas. aga isegi, kui see protsent on viisteist kuni kakskümmend, siis äh, probleem on endiselt olemas ning äh, kui seotada, seostada nüüd börsivälised tehingud ja organiseeritud kauplemissüsteemid, ma arvan, et selle uue süsteemi kasutusele võtmine ei muuda mitte midagi tuleb ähm, börsivälised turu definitsiooni tugevdada MIFIDis. Äh, praegune definitsioon on väga äh, udune, meil on ainult põhjenduspunkt äh, viiskümmend kolm ja seal öeldakse, et börsivälised tehingud peavad puudutama selliseid tehinguid, mil, mis ületavad standardset turumahtu. niisiis Äh, selgelt me töötame siin MIFID ühe vaimu vastu, aga minu jaoks on kõige oluline, et me selle börsivälise turu definitsiooni paika paneme ja äh, ma ei, ma ei usu, et, et kui me selle definitsiooni niisama jätame, et siis tehingud korraga lähevad organiseeritud kauplemissüsteemi üle. aitäh. järgmisena esitab küsimuse härra Ole Schmidt ja siis härra proua Swinburne. suur tänu proua esinaine ja suur tänu esimeste sõnavõttude eest. ei ole kerge asjast äh, aru saada, sellepärast et äh, osad äh, kõnelejad ütlevad, et turg on üsna pea peal, teine ütleb, et turg toimib päris hästi. minu küsimus oleks järgmine teisele kõnelejale esimesele, vabandust. kas äh, riski on äh, ülehinnatud ja kas äh, praeguse MIFID-i direktiivi probleemiks on vähene rakendamine ja jõustamine, kas me oleme teinud liikmesriikides liiga vähe, kas ma sain teist õigesti aru? ja küsimus teile, härra Filippona. kuidas te defineerite välkkauplemise kriteeriume? ma arvan, et see on kõige huvitavam. me kõik teame jeeni hävitamise katseid minevikust ja mis me selle tehnikaga nüüd teeme, kas me ei peaks seda mitte rohkem kasutama? mina olen liberaal ja ma arvan, et tehnika võib olla väga kasulik, see on äh, tõestanud oma kasulikkust. üheksateistkümnendal, juba kaheksateistkümnendal sajandil äh, osad äh, ütlesid, et tehnika areng on jõudnud oma tippu, aga see ei olnud õige. me kindlasti ei peaks blokeerima sarnaseid arenguid tulevikus. ja siis teile mõlemale ühine küsimus läbipaistvuse kohta. minu riigis võeti läbipaistvusalane seadus vastu juba aastal tuhat seitsesada kuuskümmend kuus, nii et ma olen väga läbipaistvuse poolt, aga kas hästi toimiv turg saab olla päris läbipaistev, võib-olla kõik ei taha avalikustada kõike kõigile, kui nad tahavad hea tehingu, me kõik oleme ju inimesed. ja viimane küsimus on üldine, ma ei tea, kas see on siin just õige koht seda küsida, aga nagu te teate, siis äh, Deutsche Börse ja New York Stock Exchange äh, plaanivad võib-olla liituda, komisjon praegu kaalub seda, kas selline liitumine võiks äh, takistada turgusid, muuta need isegi monopolistlikumaks Euroopas. see on väga oluline teema, sellepärast et äh, just praegu leiab see kõik aset. proua esinaine, kui me alustasime Wifidiga, siis me tahtsime turge avada ja muuta nad äh, läbipaistvamaks ja kaitsta paremini investeerijaid. me siis rääkisime ka liberaliseerimisest, aga praegu see on selline paha sõna, mida ma ei hakka siin mainima. nüüd me räägime siin äh, fragmenteerimisest, killustamisest see võib äh, tähendada individuaalsete valikute äh, võimalust äh, inimestele, aga ka madalamaid hinde ja kõrgemat kvaliteeti. suur tänu, proua Swinburne. tänan, arvestades, kuivõrd laiaulatuslikke küsimusi on juba esitatud, tahaksin ma minna natukene kaugemale praegustest trendidest ja saada ekspertidelt niivõrd palju vastuseid, kui võimalik. kuivõrd kaks eksperti, kes meil siin praegu on, usuvad, et ähm, Euroopa kapitaliturud äh, teenivad äh, ettevõtete äh, huve ja kuivõrd komisjoni poolt välja pakutud muutused tõstavad Euroopa Liidu kui kauplemiskoha taset võrreldes teiste globaalsete tegijatega kuivõrd hästi kasutatakse praegu ära Euroopa kapitaliturge, arvestades, et meil on vaja väga majanduskasvu. siin mainiti ka üldinvesteerimise kulusid, eriti pikaajaliste investorite jaoks ja pärast MIFID-i rakendamist ei ole need kulud vähenenud, on vähenenud kauplemiskulud küll, aga kauplemisjärgsed kulud ei ole vähenenud selles osas andmed ei ole muutunud, milliseid samme tuleks äh, MIFIDis ja teistes äh, seadusloome pakettides võtta, tagamaks, et meil oleks konkurentsivõimeline kauplemisjärgne keskkond? härra äh, Filippo Naa, kas te soovite seekord alustada küsimustele vastamisega? tänan, kirjutan veel küsimusi siia paberile ja olid tõesti väga pikad küsimused. tänan. kuidas äh, defineerida välkkauplemise kriteeriume, see on hea küsimus. kuidas me asja tehniliselt lahendame? infotehnoloogia ja muu. ma usun, et vastus on päris selge, vähemalt minu jaoks välkkauplemine on vahend, aga finantsturgudel ei ole see eesmärgiks. MIFIDi eesmärgiks on äh, teenida majandust ja kaitsta investeerijaid, äh, kui lühidalt öelda, ja kui tehnoloogia aitab meid selles osas, siis äh, loomulikult tehnoloogia on suurepärane, mida tuleks arendada, edendada, aga eesmärgiks on vastata küsimusele, et kas me teenime ettevõtete huve kapitaliturgudel, kas me teenime investorite huve, kes vajavad läbipaistvust ja õiglust, kes tahavad olla kindlad, et nende säästud jõuavad reaalmajandusse. ja kui infotehnoloogia on siin abiks, siis see on väga hea. poliitikud peaksid endalt küsima, kas infotehnoloogia on antud juhul abiks või ei ole, mõnikord on vastus jaatav, mõnikord eitav. ja kui me räägime välkkauplemisest, siis oluline teema, millele tähelepanu pöörata, on järgmine. välkkauplemise ulatust on raske kindlaks määrata. me ei saa siin trende peale suruda välkkauplemine sisaldab endas teatud vabadust, kasutatakse väga kõrgetasemelist tehnoloogiat ja minu arvates on see neutraalne tehnoloogia, me ei saa öelda, et see on hea või halb, küsimus on selles, kas mul on seda vaja või mitte. see on äh, minu arvamus. küsimus saalist ilma mikrofonita, mida tõlgid ei kuule. mida meil on vaja, küsib vastaja meil on vaja niivõrd head tehnoloogiat kui võimalik, kui see teenib majanduse huve. siis äh, juhtumid, kus on liiga palju läbipaistvust, kui äh, kaubeldakse kahe protsendi ettevõtte järelejäänud äh, aktsiatega, siis ei soovita läbipaistvust, aga enamasti börsivälised tehingud on äh, väikesemahulised. ma rääkisin äh, paar päeva tagasi ühe maakleriga, kes äh, MIFIDiga ei ole väga kursis, aga tema ütles, et äh, siin räägitakse mahust kolmsada kuni viissada tuhat ja ta ei pidanud seda suureks mahuks. suureks mahuks on tema arvates väärtpaberid äh, miljonite väärtuses. nii et äh, probleemiks ei ole see, kui börsivälised tehingud äh, toimuvad põhimõtteliselt standardsest surutuurus, turu suurusest, jaemüügi suurusest lähtuvalt. Teil oli küsimus ka monopolide kohta ja Deutsche Börse. kui kõik nõuavad, siis ma võiksin sel teemal rääkida, aga see on täiesti omaette teema, mida mul ei palutud täna käsitleda. meie organisatsiooni missiooniks küll ei ole selle teema käsitlemine ja ma ei ole veendunud, kas ma peaksin sel teemal sõna võtma suur tänu küsimuste eest, üritan vastata. kõigepealt ülereguleerimine. ükskõik, kuidas seda muuta, kui vaadata praegust direktiivi ja võrrelda seda MIFID ühega, siis ülereguleerimine on äh, kasvanud äh, viiskümmend protsenti, kui vaadata artikleid, äh, esmarolli äh, alguses oli esmal kakskümmend rakendusmeedet, nüüd on äh, siin äh, rakendusaktid, rakendusstandardid ja neid on kokku viiskümmend, nii et uut regulatsiooni tuleb palju, aga kui vaadata teksti iseenesest, siis hoolimata ajakirjanduskajastusest siiski ei ole MIFID kaks väga erinev MIFID ühest, äh, siin selgitatakse mitmeid aspekte, pannakse paika uued äh, börsiväliste tehingute kategooriad, toimub andmete konsolideerimine, see on kõik väga hea. samuti räägitakse kauplemisjärgsest äh, tegevusest, MIFID üks äh, keskendus ainult ühele aspektile, aga nüüd äh, keskendutakse ka sellele, kas teatud üksused on võimelised pakkuma teenuseid teises liikmesriigis ja seda kliiringkeskuste raames. niisiis, arvatavasti paari aasta pärast äh, tuleb äh, ülevaatamine ja siis on võimalik järgmisi hinnanguid anda. komisjoni ettepanekus on mõned ettepanekud äh, millel on äh, poliitiline hõng juures, kui me räägime VKE-de turgudest, siis mida see tähendab äh? arvatavasti siin mõned ettepanekud äh, lihtsalt üritavad teenida valijate huve, üritatakse näidata, et jah, me tegeleme nende teemadega. nüüd läbipaistvus, kas seda on liiga palju? väga raske on öelda, kas on liiga palju. keegi teist ütles, et meil on vaja sada protsenti läbipaistvust, aga turud äh, toimivad teisiti ja siin teatud sätted ei muudeta võrreldes MIFID ühega. meil on börsivälised äh, tehingud ja on ka muid äh, tehinguid, mis toimivad teisiti nüüd, mis puudutab Deutsche Börse ja New York äh, Stock Exchange'i liitumist, siis äh, küsimus on väga asjakohane, minu arvates äh, tekib siin küll probleem. see toob endaga kaasa rohkem monopoolsust tuletisinstrumentide turul ja seetõttu komisjon äh, uuribki seda küsimust äh, lähemalt. me kindlasti äh, loeme ka ajakirjandust selle kohta, milliseid järeleandmisi tehakse liitumise huvides ja küsimus loomulikult on siin ka selles, kas vaadata asja Euroopa perspektiivist või kogu maailma perspektiivist. edasi. küsimus selle kohta et kas see ettepanek võimaldab piisavalt rahastada reaalmajandust. minu arvates on suur probleem, millega piisavalt ei ole tegeletud selles, kuidas VKE-d saaksid äh, rahastamist praegu neil on juurdepääs ainult äh, rahastamisele pankade kaudu, aga sarnaselt äh, USA-ga peaks neil olema juurdepääs ka kapitaliturgudele. praegusel äh, juhul on nende juurdepääs vähenenud Beneluxi riikides, Skandinaavia riikides, on neil ainult äh, ühesugune juurdepääs rahastamisele ja finantskriis on seda kõike veel võimendanud ja mida nüüd selle direktiiviga teha, loomulikult võib üle vaadata VKE-de artikli, aga on võimalik äh, vähendada regulatsioonikoormat, näiteks praegu arutatakse läbipaistvusdirektiivi, kindlasti tuleks nende teemadega arvestada. kui rääkida nüüd äh, stimuleerivatest meetmetest, siis tuleb äh, panganduses soori-, soodustada konkurentsi, tuleb äh, lubada ka VKE-del äh, tegeleda pangandusmaastikul, aga siin äh, tekib küsimus, et kas raamatupidamiskriteeriumid ja standardid peaksid VKE-del olema väiksemad, madalamad ja seda on raske öelda, kas see nii peaks olema. tänan. on veel kaks küsimust kõigepealt härra Kalfan, palun uh,. Oui, une... tänan, mul on küsimus, mis on üldisema iseloomuga. see puudutab te, teie arvamust hea tasakaalu kohta konkurentsi ja nii-öelda kontsentreerumise vastu, mis on seotud sellega, et äh, nii-öelda turuplats, kui vaatame, mis toimus keskajal, siis turuplats oli see koht, kus äh, saavad kokku äh, pakkumine ja nõudlus ning nagu on, on palju selliseid kohti, kus kohtuvad pakkumine ja nõudlus, siis tekivad erinevad hinnad, samuti ähm, operaatorite kulud kasvavad. ma ei arva, et meil on vaja ühtset üle-euroopalist börssi kuid kuidas leida siiski sobiv tasakaal ühest küljest ähm, hea konkurentsi vahel eh, ja teisest küljest selle vajaliku kontsentreerumise, äh, äh, kontsentratsiooni vahel, mis äh, aitaks kokku tuua erinevad operaatorid? kuidas peaks MIFID teie arvates kuidas praegu oli Inglise kabiinis tehniline probleem tõlkega. ja, aga saksa keeles ei ole, siis äh, tõlge on olemas saksa keeles. niisiis, äh, ma ei tea, kas esimest äh, küsimust kuuldi. ühesõnaga, milline on vajalik tasakaal selle kahe funktsiooni vahel ning teine küsimus äh, puudutab väärtkauplemist, siis siin on räägitud investeeringutest. kas need investeeringud, mis on tehtud, on olnud kasumlikud? meie kui seadusandjad võime öelda, et kui me peame tulema teiste toimimisreeglite juurde, loome reegleid, investeerimine on toimunud ning tulemused on sellised, nagu nad on. kui me nüüd hakkame uuesti reegleid muutma, meil on selleks õigus teha, kui öelda, et investeeringud on juba toimunud, see tähendab, et reegleid ei saa enam muuta, minu meelest see väide ei ole aktsepteeritav. ning äh, mis puudutab ähm, välkkauplemist, kas äh, Finance Watch on äh, korraldanud küsitlusi või uurimisi Eh, selle kohta, kes, kellel oli sellest kasu või kellel ei olnud, eh, sest eh, kui välk kauplemine sekundaarsetel turgudel ei too lisandväärtust, ma olen rääkinud paljude turul tegutsejatega ja neil on tunne, et välkkauplemisest on nad nii-öelda välja lõigatud. kas on meil võimalik tekitada äh, tasakaal selle vahel, et ühed äh, välkkauplemised saavad kasvu ja teised ainult kahju ning kolmaks, äh, ma ei tea, kas Thierry Philippon on sellele küsimusele juba vastanud või mitte, kui ta juba on, siis vabandust, et ma seda uuesti esitan, kuid eh, millised on selged eristused eh, eh, millised on selged erinevused siis hea välkkauplemise ja halva välkkauplemise vahel mis eh, toob siis kaasa selle, et nii-öelda hea raha ajab, halb raha ajab hea eh, ära ja eh, head tehingud peletatakse väärpaberiturgudelt minema halbade tegu, tehingute poolt. suur tänu raportöör ütles oma sissejuhatavas kõnes, et äh, ta on huvitatud äh, kõikehõlmavast äh, määrusest, kolleeg Olle Schmidt ütles, et siis me hakkame varsti rääkima siin ülereguleerimisest. minu koduriigis peetud aruteludes on viidatud sellele, et ei ole mõttekas kõike MIFIDis reguleerida mõttekas on aga siiski üritada alguses kõike MIFIDisse saada ja läbipaistvalt äh, reguleerida, aga emissioonidega kauplejad äh, omalt poolt ütlevad, et ei ole mõttekas emissioonidega kauplemist äh, MIFIDis katta. tahaksin küsida mõlemalt eksperdilt, kuidas nemad olukorda hindavad, kas nende arvates on mõttekas lubada teatud juhtudel erandeid või on nad äh, pigem selle poolt, et siin ei ole mõttekas erandeid teha. kas ähm, mõlemale esinejale oli see küsimus? jah, mõlemale. ja alustame teiega, härra Lannu, palun. Fifteen minutes, jah. On the whole debate, let's about competition versus monopoly nii, mis puudutab konkurentsivõimet ja monopole, siis äh, keeruline on siin seisukohta võtta. siin nüüd äh, ülekandetasud on vähenenud meie andmete kohaselt äh, on näha sellist langust, nii et on kasulik, kui meil on rohkem konkurentsi. isegi kui paljud ettevõtted ütlesid kaks tuhat viis, kaks tuhat kuus, et need investeeringud äh, on meie jaoks liiga koormavad, äh, kõik äh, olid arvamusel, et MIFID-i rakendamine toob endaga kaasa väga suured kulud, aga sellegipoolest oleme me jäänud konkurentsivõimeliseks või muutunud isegi konkurentsivõimelisemaks nii et äh, küsimus on selles, et millist konkurentsivõime taset meil on vaja, aga kui nüüd vaadata sellest, kuidas me alustasime kaks tuhat üks, kaks tuhat kaks, siis siis oli liiga palju monopole, nüüd meil on palju konkurentsi, mitte piisavalt, sellepärast et äh, blue chipsidega kaubeldakse enamasti koduturul, äh, nii et selles osas on veel üht-teist teha mis puudutab nüüd välkkauplemist, et kas peaks olema reeglid selle toimimise kohta? tahan vastata siinkohal küsimusele, mille esitas härra Goebbels. kas äh, hindade kujunemist on takistatud? ei ole. kõik akadeemilised uuringud näitavad, et isegi äh, kui on äh, investeeritud väga palju tehnoloogiasse, ei ole siiski hindade kujunemist takistatud. meil on võimalik äh, investeeringute kaudu vältida turgude moonutumist, meil on võimalik vältida sellist äh, välkkrahhi. ja seda me saavutaksime pihti teise ettepanekuga. küsimus selle kohta, et kes võitis, kes kaotas kui nüüd vaadata kauplemiskulusid ja seda, et need on vähenenud siis äh, kui vaadata statistikat äh, väärtpaberiturgude ja börside kohta, siis äh, tõesti isegi väikeste mahtude puhul on tehingukulud vähenenud ja see on igati tervitatav. nii, ma ei, mis on välkkauplemise hea struktuur, mis on halb, sellele ma ei oska vastata ja viimane küsimus, et kas kõike peaks üritama MIFIDiga katta? mulle tundub, et MIFID üritab äh, laieneda, kaasata mitmesuguseid äh, litsentsegi. ESMA on siin teinud omi ettepanekuid ja mis puudutab emissioonidega kauplemist, siis selles osas mul spetsiifilist arvamust ei ole. kui vaadata midagi üle, siis loomulikult soovitakse asju juurde lisada, põhjendamaks ülevaatamist kui sellist täna ma vastan võib-olla prantsuse keeles oma kaasmaalasele, kui see teid ei sega. nüüd äh, kontsent-, föderatsiooni ja äh, konkurentsi vaheline äh, tasakaal, konkurentsil on loomulikult tõelisi eeliseid, see võimaldab avaldada survet, et olla efektiivsem ja odavam ning tõepoolest, et tehingute hind on langenud tänu äh, MIFile. ja hinnad, hindade küsimus on loomulikult see on teine asi, sest on tekkinud killustumine, mm, äh, äh, mis on hindu, äh, mis on hindu sundunud langetama. nii et tehn-, tehnoloogia kasutamine tõepoolest on muutunud hinnad madalamaks. nüüd, kui me lähtume seisukohast, et konkurentsil on omad eelised, Äh, peab äh, siiski äh, olema kindel selles, et konkurents toimub võrdsetel tingimustel. praegu erinevatel kauplemiskohtadel ei ole samu piiranguid, samu reegleid. kui me soovime konkurentsi, väga tore, kuid reeglid peavad olema kõigile samad. minu meelest peab, on see täiesti põhimõtteline küsimus meil on äh, regulaarselt toimivad kauplemiskohad, äh, äh, kus reeglid on täiesti teistsugused kui teistes kohtadel, nii et ähm, meil on, peame nõudma samu tingimusi kõikidele osapooltele, muidu tekivad konkurentsimoonutused, nii et konkurents jah, kuid samade reeglitega. ning selle loogika raames võib ju tegelikult väga kaugele minna, ma juba vastasin küsimusele selles osas, mis puudutab äh, seda, et äh, reaalmajandust oleks võimalik äh, finantseerida. oleks oluline, et kõik kauplemiskohad, ühesõnaga me teame, et traditsioonilistel börsidel on koht, kus on toimunud Äh, esialgne avalik pakkumine. kuid äh, praegusel hetkel me ei saa ainult äh, sekundaarpakkumistega tegeleda. nii et konkurents jah, kuid tasakaalustatud konkurents, kus kõigile vastaks, kõik, kus kõigile kehtiks samad tingimused, see oli nüüd üks küsimus. kas äh, Finance Watch on teinud äh, uuringu selle kohta, kes on äh, Ehm, kes äh, on välkapakkumise eest äh, võitnud, kes kaotanud, see oleks huvitav teha Te. sellise uuringu tehnika oleks kahtlemata keeruline, äh, statistikat oleks üsna raske koguda hea küsimus on see ja ma ei oska praegusel hetkel paremini vastata, kuid ma arvan, et see väärib edasist käsitlust ning kuidas eristada häid ja halbu tulemusi, siis tegelikult äh, Äh, tegelikult on see eristus väga lihtne, milline osa äh, välkpakkumistest äh, on positiivsed, millised mitte. kas lõppinvestor, vabandust, kas tõeline investor, kes soovib müüa, saab kokku tõelise investoriga, kes soovib osta. see on küsimus, mis puudutab tõelist likviidsust. siis on olemas nii-öelda turutegijad kes eh, eh, puudutav, kes tegelevad eh, siis sekundaarturgudega, tegu on väga keerulise protsessiga ja peab ütlema, et neid protsesse ei olegi väga palju, tegelikult on neid kaks ja kas ka, kaks investorit saavad, kui kaks investorit ei saa oma koht kokku, omavahel kokku, mis siis saab? kas nad peavad kasutama samuti turutegijat? ning see on seotud küsimusega, mille esitas Olli Tiš-, Olli Schmidt, eh, tehnoloogia, mis eh, võimaldab eh, turu tegemist jätkata pidevalt. ehk siis pakkuja hind ja kui suudetakse garanteerida pakkuja hind ja ostja hind, siis see on mõistlik, see, sellel on mõte sees, see tähendab, et selline tehnoloogia kasutamine aitab kaasa majanduse arengule nüüd, mis äh, puudutab, kas äh, on äh, vaja ähm, kas saastekottide kauplemise kohta peaks samuti midagi tegema, mina ausalt öeldes, mis puudutab siis ühesõnaga, ma ise umbusaldan väga seda, kui üritatakse midagi ümber lükata või millestki ümber hiilida, nii et ma väga täpselt eelis-, ei oska sellele küsimusele vastata. suur tänu, nüüd lähme siis järgmise äh, päevakorrapunkti juurde, see puudutab investorite kaitset kui hästi tehtud ettepanekud suudavad eh, jaeinvestoreid kaitsta viimaste arengutega seoses, mis on toimunud pärast MIFID üksti. ning järgmisena saab sõna eh, proua Verena Ross. aitäh! suur aitäh raportöör Ferberile ja kolleegidele Euroopa Parlamendist selle eest, et te esmaesindajatena siia kutsusite, et ma saaksin kõnelda sellil, sellisel olulisel teemal ümber sõnastatud. MIFID üritab tugevdada investorite kaitset, luues veelgi tugevama raamistiku jaeinvestoritele teenuste osutamiseks ja meie arvates on see väga hea komisjoni ettepanekud loovad võimaluse kasutada ära selle ühtlustatuma investorite kaitseraamistiku edu, mis võeti kasutusele MIFID ühega. meie esmas leiame, et MIFID kaks 2 Äh, saab äh, paljudes valdkondades veelgi suuremaid hüvesid tuua. Äh, arvestades sellega, et minu aeg on täna piiratud, keskenduksin viiele valdkonnale, mis minu arvates MIFID kahes on esile tõstetud ja võimaldavad meil astuda sammu edasi tarbijate kaitsmise vallas üha keerukamal ja fragmenteeritumal turul. kõigepealt ESMA ja äh, riiklike reguleerivate asutuste volitsused äh, kaitsta äh, ja sekkuda, kui ähm, investorid puutuvad kokku sobivatute toodete või teenustega ja see on väga suur samm edasi. Need ettepanekud on tehtud siis arvestades seda maailma, kus me elame, mida iseloomustab eh, kiire innovatsioon, eh, finantsturgude ja finantstoodete üha kasvav keerukus ning eh, jaeinvestorite üha suurem osalus finantsturgudel. kõik need arengud on Äh, teinud vajalikuks suurema investorite kaitse. Äh, komisjoni ettepanek on tasakaalustatud, äh, siin on ette nähtud tegutsemine liikmesriikide tasandil ja ka Euroopa Liidu tasandil, aga tegelikkuses võib selle ellurakendamine olla üsna keeruline. esmajaoks on kõige olulisem loomulikult liikmesriikide pädevate asutuste poolt võetud meetmete koordineerimine. et esma peab arvestama sellega, et mõned riiklikud algatused võib-olla sobivad ainult konkreetse riigi probleemide lahendamisele, aga mõned muud turutõrked äh, võivad puudutada kogu Euroopa äh, Liidu liikmesriike või vähemalt mitut liikmesriiki. see tähendab seda, et esma peab äh, neid erinevaid olukordi koordineerima Eh, me ei saa lubada, et eh, liikmesriigi tasandil võetud meetmed toovad kaasa turu, turu killustatuse ja viivad tarbijad segadusse. teiseks, eh, me leiame, et me peame sekkumisele lähenema praktiliselt, me peame hoolitsema selle eest, et esma saaks tõesti tegutseda kiiresti, kui investorid on ohtu sattunud nüüd teine teema, millel tahaksin peatuda, on sobivusstandardid Äh, praegune MIFID-i direktiiv vajaks kahes valdkonnas täiendamist, nimelt äh, suurem avalikustamine nõuande iseloomu kohta, olgu tegemist siis sõltumatu nõuandega või mitte, ning teiseks tuleks tegeleda nende eelarvamustega, mis on seotud sellega, et äh, teenuste eest tasutakse kolmandate osapoolte poolt makstud vahendustasudest Eh, investeerimisühingud ja eh, portfellihaldurid eh, ei tohiks saada mitte mingisuguseid tasusid või vahendustasusid kolmandatelt pooltelt. me kardame, et kui hakatakse ära keelama, piiratakse nende hüvede kasutamine ainult sõltumatutele firmadele, siis võivad tekkida turumoonutused, kus lihtsalt loobutakse sellest tiitlist sõltumatu, et hüvesid edasi saada me peame olema siin ettevaatlikud, et me tarbijate seas segadust ei põhjustaks. me peame tarbijatele selgelt mõista andma, millist nõustamist nad saavad ja meie komi-, leiame, et komisjon peaks siin leidma tõesti selles keerulises küsimuses erinevate huvide vahel tasakaalu. kolmas teema, millel tahaksin peatuda on see, et meil on väga hea meel, et parimal viisil täitmise raamistikku tahetakse tugevdada, see peaks parandama maaklerite poolt klientidele andava info kvali-, kvaliteeti äh, mitte ainult seda infot, mis antakse siis täitmispoliitika kohta, vaid ka teave täitmiskohtade kohta ja kauplemiskohtade ja täitmise kvaliteedi kohta on samuti oluline sellise info kvaliteedi parandamine on väga oluline ja see aitab tagada investoritele suuremat läbipaistvust. ja see võimaldab lõppkokkuvõttes klientidel ja investoritel mõista, kuidas nende korraldusi täidetakse neljas valdkond, kus asjad on paremuse poole liikunud, on ettepanek ühtlustada tingimused kolmandate riikide ettevõtetele ja turukorraldajatele Euroopa Liidus äri ajamiseks integreeritud ühisturul peavad olema sidusad juurdepääsu eeskirjad, aga me peame hoolitsema selle eest, et neid samaväärsuse kriteeriumeid ja juurdepääsu piisangu, piiranguid ei, ei äh, hakata kasutama selleks, et igasugustel kolmandate riikide ettevõtetel keeratakse Euroopa Liidu liikmesriikides äri ajamine. see võiks äh, mõjutada kahju, kahjulikult meie ettevõtteid, äh, arvestades seda, et finantsturu, äh, teenuste turg on ju üha globaliseeruv ja viiendaks, meil on väga hea meel selle üle, et MIFIDisse on lülitatud ka struktureeritud hoiused selleks, et saavutada suuremat sidusust jaeklientidele suunatud kombineeritud investeerimistoodete müügis ESMA toetab investorite kaitset äh, sõltumata sellest, millistest toodetest on jutt me teeme äh, kaasreguleerijatega äh, ühiskomitees tihedat koostööd selleks, et toetada investorite ja tarbijate kaitset ja luua võrdsed võimalused kõigile. lõpetuseks tuleb meele, meenutada, et MIFID üks juba sisaldab väga paljusid reegleid investorite kaitseks. viima-, viimase nelja aasta jooksul on tehtud edusamme hoolitsemaks selle eest, et investorid oleks paremini kaitstud aga edasi minnes ei peaks keskenduma mitte üksnes reeglite muutmisele, vaid tuleks hoolitseda selle eest ka, et nende reeglite täitm-, neid reegleid täidetakse ja selle üle toimub ka järelevalve ja seda kogu Euroopa Liidus see on jällegi üks valdkond, millele ESMA kavatseb tähelepanu pöörata äh, korralik äh, kohaldamine ja rakend-, järelevalve MIFID ühe raames on sam-, väga oluline, kuigi me juba peame läbirääkimisi MIFID kahe üle esma ning äh, esma eelkäija mängisid väga olulist rolli äh, MIFID ühe väljatöötamisel ja ellurakendamisel ning me loodame, et me saame sellele tööle tugineda äh, selleks, et ajakohastada MIFIDit ja liikuda MIFID kahe suunas esma on valmis toetama parlamenti, komisjoni ja nõukogu eelseisvas õigusloomealases protsessis ja loomulikult tahame välja anda tehnilisi standardeid, kui Euroopa seadusandjad seda vajalikuks peavad, aitäh! Um... suur tänu ning nüüd äh, saab sõna härra Jean-Pierre Jouyet, kes on äh, Prantsusmaa äh, finantsturgude ameti juhataja. suur tänu, et te tulete, tulite täna meiega vestlema. täna teil on viis minutit kõneaega, me jagame teie kõne laiali, aga teie sõnavõtt peab olema lühim kui teie kõnedokument. suur tänu teile, proua eesistuja, härra Ferrer, lugupeetud daamid ja härrad mul on tõepoolest äh, kirjalik versioon oma sõnavõtust, millega on teil võimalik äh, saadikutel tutvuda. ma äh, sooviksin pärast seda, mis siin öeldud on ja ka hästi muidu öeldud, ähm, rõhutada ähm, seda, et direktiivi ülevaatamine iseenesest lihtne. me soovime, et turg oleks võimalik avalikult jälgida, et oleks kasu sellest majandusele ning garanteerida oleks võimalik kõik investorid. kaitsta oleks võimalik kõik investorid, vabandust meie eh, jaoks praegused tulemused ei ole head, turg on eh, killustunud, on tekkinud ebavõrdsed eh, konkurents erinevate platvormide turgude vahel. me ei saa kauplemist jälgida ja tasakaalutus on väga suur, nagu seda siin juba rõhutati, killustamine tekitab passiivsust ning investoritel eh, on hirm eh, turu poole pöörduda ning eh, majanduskasvu puudus paljudes Euroopa riikides ja krediidi puudus teeb eriti suureks vajaduse, et turgude tegevus oleks, oleks mm, võimalikult läbipaistev. me peame kaitstama integreet-, ütlustavad eh, ning stabiilsust, et meil tekiks tõeline eh, turumajandus vastasel korral, teeb spekuleerimismajandus. nüüd, mis tehnilisest eh, aspektist rääkida, siis ma sooviksin mõningat punkti rõhutada, mille tõin välja ka oma kirjalikus arvamuses, nimelt see puudutab siis finantstoodete müüki kõigepealt mõningate toodete äh, tegevuste eh, või teen-, ohtlike teenuste eh, müügikeeld. nimelt eh, seda ei tohi investeeringute, investeerijate kaitset vähendades teha. ning nüüd komplekssete toodete müük, seda, selles osas on teksti võimalik parandada. see puudutab ka paremat koordineerimist, paremat alternatiivset haldust ja isegi kui ei ole vaja erilist ettevaatlikkust üles näidata, äh, nagu äh, meil esialgne tekst ette näeb ning kolmas küsimus äh, puudutab ähm, transversaalset algatust investeerijate kaitseks, olgu siis mis tahes finants või pangandus või kindlustusteenusega tahes tegu. komisjon näeb ette tootepõhise lähenemise. meie leiame, et see ei ole e, õige lähenemine, e, sest e, nõuni-, nõustaja või klient, neil ei ole ühtset õiguslikku raamistikku. nüüd, mis puudutab turukorraldust, siis meil on vaja turvalisi, läbipaistvaid kompenseerivaid turge, mis on olulised selleks, et garanteerida Eh, nende eh, ühtsust ja see tähendab seda, et eh, meil on vaja ligi pääseda kõikidele erinevate platvormidele ning neil peab olema kohustus kõigi tehingute kontrollimiseks, nagu siin juba öeldud, selleks, et garanteerida turgude stabiilsust, ära hoida välkkrahe, mis toimus Wall Streetis ja mujal Eh, eh, eh, meil peab olema võimalus, meil peab olema võimalus kauplemispiirangute kehtestamiseks. me praegusel hetkel on piirangud väga Äh, väikesed. Äh, praegusel äh, hetkel, praegusel hetkel MIFID ei vasta vajadustele. meil on vaja läbipaistvat multilateraalset lähenemist. nüüd lõpetuseks veel kolm olulist elementi me peaksime kõigepealt tehinguid märgistama, et reguleerimisamet peaks äh, kergemini, saaks kergemini otsustada, millised äh, tehingud äh, keelata. teiseks, avalikkuse informeerimiskohustus ning lõpuks peaks esmale andma tõelised pädevused, et nad saaks andmeid tuvastada ja paremini ka selle läbi kaitsta investeerijaid uh,. Thank you and um, in this round finally we have got. suur tänu ning viimasena saab sõna proua Piia Noora Kaupi. tere tulemast tagasi Euroopa Parlamendi. Eh, teil on sõna. tänan, proua esinaine. suur tänu kõikidele kolleegidele ja eriti raportöörile ja variraportöörile, et te kutsusite mind jälle Euroopa Parlamenti. olen nüüd esimest korda siinpool lauda ja mul on äh, huvitav kuulata kõiki äh, kommentaare MIFIDi äh, kohta. MIFID ühe raportöörina me tegime siiski üht-teist äh, head äh, seda seadusandlust jõustades ja nüüd, kui meil toimub ülevaatamine ehk läbivaatamine, siis raportööril on täitsa õigus, me oleme jõudnud tõesti Euroopa finantsturgude nurgakivini ja mul on hea meel täna siin olla nüüd paar üldist märkust investorite kaitse seisukohalt komisjonipoolne läbivaatamine on muutunud paremaks pärast konsultatsioone, on mõningaid parendusi, aga mõned mure, murepunktid on siiski jäänud. loomulikult on selged investorite kaitsereeglid, mis tagavad võrdsed tingimused kõigile ja usaldusväärsus on meie jaoks väga oluline, aga osades ettepanekutes ei ole komisjoni argumentatsioon veenev. see ettepanek äh, tekitab äh, selle, et investorite valikuvõimalused on ebaproportsionaalselt piiratud, osad võimalused ei ole põhjendatud ja see võib äh, halvendada jaekliendi olukorda praegu ei ole MIFID ühe rakendamisest veel liiga palju või piisavalt aega kulunud, et äh, näha, millised on olnud plussid, millised on olnud miinused. järelevaatajate roll on tõesti äh, väga ambitsioonikas praegu, arvestades seda, millised vahendid neil kasutada on nüüd äh, innovatsioonikomiteed, mis loodi Euroopa Parlamendi ini-, initsiatiivil võiks mängida olulist rolli tulevikus, vaatamaks ja jälgimaks MIFID kahe rakendamist tulevikus ja need äh, komisjonid võiksid tulevikus äh, anda ka oma panuse aruteludesse, et millised äh, tooted õigustavad ennast, millised mitte ja millised investori kaitse sätted peaksid meil olema ex ante. kolm märkust minu poolt. kõigepealt äh, toodetealane innovatsioon, sellest me oleme juba rääkinud ja härra Ferber tõstatas ka selle teema, ta ütles, et me peaksime rääkima ex-ante tootekeeldudest. mis puudutab nüüd äh, legaalsust äh, pankade ja investeerimisfirmade osas, siis äh, selles osas on äh, meil äh, piisavalt tehtud investorite kaitseks ja finantsturgude terviklikkuse säilitamiseks, on äh, selge, et finantsvahendajad ise peaksid tagama, et oleksid korralikud protseduurid paigas ka toote innovatsiooniprotsessides. esma- ja riiklikud reguleerijad peaksid saama võimaluse sekkuda finantsinnovatsiooni äh, käigus ja peaks olema võimalus ka tegutseda toodete keelu valdkonnas. ja nüüd on trend, et riiklikud reguleerijad peaksid saama esitada veel mõningaid regulatsioone lisaks MIFIDile ei tahu, tasu ära unustada seda, et äh, toodete turule tulles äh, tehakse lisatestid, et kas nad mitte ei ole kahjulikud kellelegi ja miks meil peaksid olema sellised ex-ante ranged äh, kontrollid siis. ja kuna meil on olemas innovatsioonikomisjonid, kes võivad mängida oma rolli selles protsessis ühtsel turul, siis nemad saavad ju kontrollida turupraktikaid üldisemalt ja mitte ainult analüüsida tooteid juhtumisi juhtumipõhiselt. teiseks äh, nüüd äh, täitmine ainult äh, teenused härra Verber küsis küsimuses kuusteist, kuivõrd oluline on ähm, defineerida toodete komplekssust ettepaneku artiklis kakskümmend viis. Euroopa Komisjon on nüüd tulnud välja omade ettepanekutega täitmine ainult teenuste osas ja need ettepanekud ei ole veenvad. parlament peaks küsima lisaselgitusi tegemist on väga olulise teemaga finantstööstuse jaoks, eriti just äh, Põhjamaades, see peaks jääma selliseks, nagu see on olnud. kõik äh, suuremad pangad Põhjamaades pakuvad oma klientidele seda kulutõhusat äh, teenust internetipankade kaudu ja meie kogemuste põhjaselt ei ole olnud selle teenuse kuritarvitamist ja seetõttu me ei peaks takistama klientide tegutsemist, äh, kui nad tahavad võtta teadlikke riske. kliendid saavad ju ka finantsnõuandeid. me ei peaks äh, reguleerima klientide käitumist, vaid äh, tagama, et neil oleks piisav nõustamine. täitmine ainult teenust kasutatakse siis, kui klient soovib sellist teenust kasutada ja nad saavad teha ka sobivustesti ja eriti, kui me räägime äh, Jussitsi äh, panemist kahte erinevasse kategooriasse, siis see ei ole mõttekas. me peaksime arvestama sellega, et keerukus ei võrdu riskantsusega, on mõned keerukad tooted, mis on äh, vähem riskantsed äh, jaekliendile. me ei toeta ka seda muudatust, mis äh, seoks krediidi täitmine ainult teenustega. kui investor kasutab krediiti, siis see ei tee tehingud keerulisemaks ja see ettepanek äh, võib äh, õõnestada teenusepakkujate võrdseid võimalusi, see äh, piirab teenust, kus krediidi annab teenusepakkuja, aga kui krediidi andjaks on kolmas osapool, siis see ei mõjutaks seda ja sellel ei ole mingit mõtet. nii, nüüd hüvedest. proua Ross ütles, et see on üks olulisemaid sätteid investorite kaitsesektoris MIFID kahes ja härra Ferber küsimuses äh, viisteist ka küsib, et kas ähm, erapooletud nõuanded peaksid olema ilma hüvedeta. praegune regulatsioon on suhteliselt uus, kõigepealt tuleks olemasolevat regulatsiooni korralikult äh, rakendada ja mõjusid hinnangud, hinnata. praegu on liiga vara veel äh, hinnata äh, nende hüvede äh, mõjusid, meil on ka äh, CRS-i dokument äh, hüvede kohta, mis puudutab häid praktikaid ja see dokument avaldati eelmisel aastal. seda dokumenti tuleks rohkem analüüsida, kui me tahame käsitleda hüvede teemat. mis puudutab portfellihaldust, siis äh, ei oleks hüve, vabandust, ei oleks kliendide hüve, huvides hüvesid ära keelata kui äh, ei saavutada piisavalt äh, kasumit, äh, siis kliendid ei ole rahul ja me ei soovi rohkem rahulolematuid kliente Euroopas. kui kulud ja lõivud on liiga kõrged, siis samuti klient lõpetab ära portfelli halduse ja hüved kutsuvad üles pakkuma teenuseid madalama hinnaga, kui me selle ära keelaksime, siis hinnad hoopiski tõuseksid ja meil äh, võiks väheneda siis portfelli halduses äh, pakutavate teenuste osa, aga me ju seda soovisimegi, et meil oleks äh, hea toodete valik, nii et pikas perspektiivis ei tuleks sellisest keelust investoritele mingit kasu ja mis puudutab nüüd sõltumatut nõustamist, siis tuleks terminoloogiat muuta. investeerimisnõustamine peaks samuti alluma sobivustestidele, kõik peaks toimuma klientide huvides ja kui Euroopa Parlament soovib toetada komisjoni ettepanekut, siis on võimalik, et nõu anda eest maksab klient, siin me peaksime kasutama inglisekeelset terminoloogiat feed based service, siis meil oleksid sõltumatud või äh, makse ehk lõivupõhised teenused ja oluline on tagada tõesti sõltumatus. selles osas on komisjoni ettepanek hästi põhjendatud, tänan. me oleme juba kolmkümmend viis minutit ajakavast maha jäänud, nii et, et äh, nüüd äh, ma tõesti olen, käin ajaga karmilt ümber. härra Verber, teil on. tänan, äh, proua esinaine ja me oleme jõudnud väga põneva punkti juurde. kuulasin ära kolm sõnavõttu, mis rääkisid põhiküsimusest. proua Ross kui me aktsepteerime komisjoni ettepanekut, siis äh, ESMA saab laialdase keelu kehtestamise õiguse, ex post. austatud äh, Pian Noora, kas see ei peaks äh, toimima ex ante, kas me ei peaks tooteid analüüsima ennetavalt, kas on tõesti mõtet lubada kõike, mis on võimalik ja siis, kui miski äh, nässu läheb, siis peab esma tulema välja keeluga. proua Ross, teie esindate oma ametkonda ja härra Jouet, kas teie ka olete arvamusel, et esma peaks saama need keelu kehtestamise õigused ex post? Pia Nurra, sa olid ka siin protsessi osaks, äh, sa tead ka, millest ma räägin, nii et minu arvates on ekspost äh, äh, liiga vähe. me loomulikult peame rääkima järgnevatel kuudel, kas ma olen oma seisukohaga üksi siin parlamendis või mitte. ja nüüd teiseks, mis puudutab sõltumatut või mittesõltumatut nõustamist, ma ei tea, kas see sõnastus on õige, me kuulsime nüüd ühte terminoloogilist ettepanekut kas äh, me peaksime siin selle teemaga edasi minema või kas siin ei ole siin äh, tegemist äh, mingisuguste toodete pealesurumisega, kas need hüved mitte ei sisaldu varjatult teatud toodetes? võib-olla oleks toodete läbipaistvamaks muutmine mõttekam kui nõustamise lahterdamine sõltumatuks ja mittesõltumatuks. ja ma tahaksin lõpetuseks öelda, et tegemist ei ole siin härra Ferberi küsimustikuga, vaid ikkagi majanduskomisjoni küsis-, küsimustikuga, me koos töötasime selle välja. niisiis äh,, proua Ross ja proua Kaupi, teie vastate neile küsimustele siis kõigepealt. Yes, thank you uh... Äh.... jah, aitäh Äh, tihtipeale on reguleerijal leida seda tasakaalu väga raske, raske otsustada, kuidas sekkuda konkreetsete toodete heakskiitmise. mõned liikmesriikide reguleerivad asutused teevad seda väga tihti, näiteks Prantsuse reguleerijad, teised jälle mitte nii tihti. ma arvan, et üldine suundumus on, et kasutatakse rohkem vahendeid varakult sekkuda nii-öelda toote arendamisse minu arvates on see oluline areng. probleem on aga selles, et ette ei tea ju täpselt, millised need probleemid on, mis tõstatuvad. mõne toote puhul jah, võib juba ette teada, et on suur tõenäosus, et lõppinvestor jääb kaotajaks, juhtugu mis tahes, isegi kui tootel läheb väga hästi Eh, ikkagi võib juhtuda, et nad selle pealt midagi eriti ei teeni ja sellisel juhul võib-olla võib juba eelnevalt eh, olla aktiivsem, aga mõnede teiste toodete puhul tuleb vaadata, kuidas asjad arenevad, et näha, milline on tegelik mõju turule. ja siis oleks oluline, et me saaksime tegutseda tõesti kiiresti, et me saaksime need küsimused lahendada nii, kui nad tekivad. Yes uh,, uh, I think proua Kaupi. jah, ma arvan, et äh, proua Ross vastas väga õigesti. Äh, reguleerijad ei saa ette juba näha, millised tooted võivad äh, klienti kahjustada. juhataja katkestab ja ütleb, et tema arvates eelkõneleja seda ei öelnud ta ütles, et ette on väga raske määratleda, millised tooted on kahjulikud või millised on rohkem või vähem riskantsed. seetõttu tuleb astuda samme tagantjärele ja kui ma mainisin neid eelnevaid keelde, siis ma mainisin seda just nimelt liikmesriikide reguleerijate kontekstis, sest paljudes liikmesriikides on meil see toodete ex-ante heakskiitmise menetlus. ning selle menetlusega on tekkinud probleeme näiteks äh, Taanis, äh, mis puudutab näiteks värvide sildis äh, Äh, kasutamist sildistustel, äh, siis äh, on kasutatud siis sildistust, mis lõppkokkuvõttes ei olnud õige, aga investor usaldas seda reguleeriva ametkonna sildistust ja tegelikult asi nii ei olnud. nii et, et niimoodi me võime isegi MIFID-i vaimule vastu töötada ja meil loomulikult nende keeruliste toodete puhul ei ole ka seda täitmine ainult teenust. Äh, MIFID ühes juba on olemas väga palju kaitsemeetmeid, näiteks äh, hüvede puhul sa pead, äh, peab klienti informeerima nendest. küsimus on praegu sellest, kas need hüved peaks üldse ära keelama ja tulemuseks võib olla see, et, et klient tegelikult kannatab, sest sa ei saa sama teeninduse taset, sest et tihtipeale need hüved lähevad tegelikult ju kliendile üle. nii et, et investorite huvides ei ole kõik hüved ära keelata, kui me tahaksime kõik ära keelata, siis me peame siin tõmbama piiri selle nõndanimetatud sõltumatu nõustamise vahele, nii et, et tarbija tõesti teaks, et see nõustamine on sõltumatu, aga selle eest tuleb maksta ja kui antakse niisama infot, siis äh, on võimalik neid hüvesid kasutada, neid on võimalik kasutada ka näiteks portfellihalduse juures, aga siis tuleb avalikustada ka, millised need hüved olid. nüüd äh, anname veel võimaluse mõnedel inimestel küsimusi esitada, härra Goebbels, on teil küsimus, ei ole? härra Schmidt, variraportöör. aitäh. ma tahaksin esitada küsimuse Verena Rossile. Äh, nende reguleerivate asutuste võimaluste üle kõiki oma kohustusi täita. meie siin parlamendis oleme võidelnud selle eest, et ESMA oleks väga tugev ja tõhusa. aga kas teile tundub, et teil on olemas eelarvelised vahendid, inimressursid ning ka tehnilised vahendid selleks, et oma kohustusi täita? ning äh, küsimus halbade nõuannete kohta ja, ja keeldude kohta. ma käisin ma investeerisin Iiri panka kevadel ja ma olen juba seitsekümmend viis protsenti eh, investeeringutest kaotanud. ja ma ei tee siin nalja nüüd. kas nüüd sellele pangale tuleks kehtestada tegutsemiskeeld või mis? millised, eh, millist vastutust nii-öelda kliendid ise kannavad? me ei tohi jätta muljet, et sellised investeeringud on riskivabad. see ei oleks kasulik tarbija jaoks, jaeklientide jaoks. nii et, et ma olen täiesti nõus sellega, et meil on vare, vaja paremat ja rangemat reguleerimist, aga see peab olema väga arukas ja väga tasakaalustatud. proua Swinburne, kas teil on ka küsimus? aitäh! mulle meeldisid proua Rossi kommentaarid hüvede kohta ja sõltumatu finantsnõustamise ja muu nõustamise kohta. me tõesti peame siin olema väga ettevaatlikud, et me ei looks ebavõrdseid tingimusi. Eh, mul on samuti mitmed märkused nende kolmandate riikide teemal, eh, selle teemal, et meil tõesti oleks võimalik investeerida teistele turgudele ja teistesse toodetele, aga keskenduksin kahele valdkonnale, mida sõnavõtjad ei maininud. arvestades seda, et meie äh, jaeturud on väga erinevad, kas äh, on mingit põhjus, miks me kehtestaksime siis äh, kauplemiseelsele ja kaupsel, eel, kauplemiseelsele teabele erinevad reeglid ning mõned kõnelejad viitasid näiteks börsivälistele tehingutele. kas äh, kõnelejad äh, leiavad, et on, on mingi alus väita, et kui selliseid tehinguid börsiväliselt tehakse vähem, siis investorite kaitse paraneks, palun? suur tänu. mul on tegelikult rohkem kommentaar kui küsimus kui ma vaatan nüüd, kuivõrd keeruline see teema on ja isegi ekspert nagu Olle Schmidt ütleb, et äh, tal on siin äh, järg käest läinud ja ta ei saa päris aru, siis äh, tekib küsimus, et kas meil on võimalik tagada tõhusat investorite kaitset. kuidas seda teha? üks asi on seadusandlik pool ehk siis äh, investori kaitse paikapanemine seal, aga teiseks meil tuleb vaadata, kuidas investorit korralikult teavitada. kuidas on võimalik pakkuda investorile hoomatavat äh, teavet selle kohta, milliseid riske ta võtab? ja härra Kose ees, teile küsimus no, pas du tout, okei okay. um.... ei olnud <laughs> C'est gentil. Uh, okay, this time, uh, Mr. Jouet to start with the question because you are. hästi äh,, härra Jouet, teie vastate nüüd. suur tänu. ma tänan uh, teid äh,, proua juhataja, teie viisakuse pärast äh,. ma pean ütlema, et äh, mul on väga kahju, et ma ei ole kunagi olnud Euroopa Parlamendi liige, mul on alati väga hea meel äh, selle koja ees esineda ja mul on äh, väga kahju, et mul ei ähm,, ei ole äh, sellist kogemust oma kõneaega piirata, nagu seda on proua Kaupil, me näeme hästi sellest, kuidas ta esineb, et ta on olnud parlamendi liige ta oskab palju paremini, kuidas Eh, kiiresti oma jutt ära rääkida. nüüd eh, tõsisemalt rääkides, eh, siin on kaks punkti. kõigepealt, et härra Ferver, ma olen täiesti nõus teiega. oluline, kõige olulisem sellest, kas kõige olulisem on äh, läbipaistvus on olulisem kui see, kas amet on iseseisev või mitte. ning äh, teiseks äh, Prantsusmaal, äh, nagu siin üks eelkõneleja ütles, on meil harjumus kõik ka komplekssed tooted üle vaadata. ja me eh, kasutame selleks ainult ex-post reegleid. Ex-ante eh, tooteid Prantsusmaal meil pole. vabandust, eh, me, Prantsusmaal on. see on oluline selleks, et meie tööstus oleks dünaamiline ja eh, kui meie investorid oleks siin kohapeal, siis eh, nad ole, oleks eh, teile öelnud suur aitäh, et te meile annate tõelise pädevuse tegutseda. suur tänu, kui ma nüüd üritan mõningatele teistele küsimustele vastata, mis siin tõstatatud on ja iseseisva nõustamise osas äh, Ehm, on väga oluline see, mida eelkõneleja ütles, et staatuse küsimus eh, on väga tähtis. on oluline, kes on see, kes nõu annab, eh, mille huvides ta tegutseb ning eh, sellest seisukohast lähtudes ei taba klienti huvide konflikt, see on võtmeküsimus, see on seotud ka Olli Schmidti küsimusega, jah, tõepoolest kliendil on ka oma vastutus ja eh, klient peaks eh, endiselt ju teadma, millega ta tegeleb, kuid eh, samuti peaks olema tal võimalus siiski toetuda sellele informatsioonile, nõustamisele, mis talle esitatakse. muidugi kui me eh, loodame nõuandja peale, siis eh, peab eh, olema võimalik loota ka selle peale, et ta on erapooletu ja et teda ei ole mõjutatud. nüüd, mis puudutab väärtpaberiturge ja ODC turge, siis ma arvan, et on üsna raske, üsna raske aeg-ajalt eristada jaeturgu ja ja professionaalset turgu Eh, ning eh, siin on räägitud ka erinevate eh, suurustes kauplemise kohta ning erinevate maksustamise kohta. loomulikult ei ole võimalik seda kõike üle kanda, võttes, me ei saa ainult vaadata seda, mis toimub väärtpaberiturgudel, me peame vaatama ka teiste turgudel, kuid igal juhul on vaja rohkem läbipaistvust sektoriüleselt ja see kehtib ka üle kogu väärtpaberiturgude. ning äh, mis puudutab börsivahelisi turge, eh, siis eh, investeerijate kaitsmine tähendab ka suuremat läbipaistvust eh, turgudel. Mm, ma arvan, et see ei ole ainus, mis aitab investorite kaitset tõsta, me peame ka teisi teie küsimustega tegelema, nagu MIFID kaks seda ka teeb, kuid igal juhul äh, Eh, teeb see kõik selleks, et eh, jaeinvesteerijale oleks eh, turud läbipaistvamad ning ma tuleksin tagasi nüüd eelarve küsimuse juurde, siis eelarve küsimus ja samuti ka turgude üleujutamine on väga tõsised küsimused, me tegeleme nendega pidevalt, me üritame et tegeleda sellega MIFID-i raames eh, ning see on kindlasti suur väljakutse järgmistel aastatel. me eh, eh, tegu, tegeleme MIFID-iga, kuid ressursid on kättesaadavad alles siis, kui MIFID lõpuks rakendub. meie jaoks on sellega seoses suured väljakutsed. tõesti, te rääkisite IT-väljakutsetest mõningates valdkondades ametitele tõeliselt toimivad IT-vahendid ja võimalused luua on äärmiselt keeruline proua Kaupi, kas te soovite midagi lisada? jah, võib-olla proua Invernile, mis eh, puudutab börsiväliseid eh, tehinguid eh, ja investorite kaitset, siis ma kasutan sedasama mõtet, mida ma esimestes märkustes tegin, et investor on huvitatud kasumist ja praegusel hetkel ja väikestest kuludest, kuid selge on see, et praegu on kulud vähenenud, kuid samas äh, kauplemisjärgsed infrastruktuurid ei, ja nende kulu ei ole odavamaks läinud ning äh, võib-olla parlament, Euroopa Parlament on selles osas ka omapoolseid vigu teinud. me liialt kaua, äh, me võtsime aluseks hea käitumistavad ja erinevad reeglid. me ei olnud võimalik äh, piisavalt äh, arengut garanteerida äh, selles valdkonnas, kuid ettepanekuid äh, komisjoni poolt on juba tehtud ning see on tegelikult olulisem kui see, kas kauplemine toimub börsiväliselt või mitmepoolselt või mitte. ning Eh, ning lõpuks on oluline ka eh, sellised küsimused nagu näiteks eh, see, et Euroopa ametid toimiks hästi, et ametites oleks piisavalt töötajaid, kes oleks hästi koolitatud ning loomulikult Euroopa Parlamentil on võimalik teha kõik selleks, et neil ametitel oleks piisavalt vahendeid. mul on veel üks küsimus. Markus võib-olla vastab sellele, kuid ma tahaksin rääkida äh, ähm, vahenditest just nimelt, nagu te teate, et Euroopa Parlament on jälginud, et Euroopa ametitel oleks tegelikult pädevused ja et me väga tähelepanelikult jälgime seda, kuidas nad äh, on korraldatud, kuidas neid finantseeritakse äh, ning kuidas, kuidas nende töötajad, et kas neil on piisavalt töötajaid ning on tõeliselt skisofreeniline, et eh, parlamendi ettepanekud eh, ametite eh, kohta võeti vastu kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ehm, vastu, kui teie liikmesriigid soovisid rahalist panust ametite finantseerimiseks vähendada. ma loodan, et seda rahastamist tulevikus suurendatakse, sest on tõesti oluline, et need ametid mängiks tõelist rolli pankade Eh, finantsteenuste ja kindlustuste eh, tegutsevustes. Eh, suur tänu, härra Kuses, me mõned asjad teeme õigesti, isegi kui me eksime. tänan, teeksin lühikese märkuse omalt poolt, olgugi et kolleeg Schmidt on juba lahkunud. ühesõnaga, ma tõmbaksin siin paralleeli toiduainetööstusega, et kui toituda ainult ühest toiduainegrupist, näiteks äh, Belgia maiustustest, siis ma eriti kaugele tervislikult ei jõuaks ja tehniliste lahendustega on samamoodi, et osad on lubatud, teised ei ole. me räägime samamoodi ka finantstoodetest ja loomulikult finantstooted võivad sisaldada endas mitmesuguseid äh, riske. me peame tagama aga seda, et ei oleks äh, süsteemset riski ja minevikus on just selles osas äh, olnud vajakajäämisi. ja nüüd, kui ma loen seda komisjoni ettepanekut selle kohta, et äh, ESMA peaks saama laialdase keeldude kehtestamise õiguse, ehk siis äh, ta peaks saama üldklausli või üldõiguse keelata ära kõik, siis ma ei tea, võib-olla eks post me anname liiga palju õigusi ja eks ante liiga vähe. minu arvates siin ei ole tegemist võrdväärse olukorraga ja kindlasti järgmistel kuudel me peatume sel teemal veel pikemalt, hakkame rääkima sellest, kuidas oleks võimalik äh, tagada äh, tasakaalus olukord. sarnaselt on üles ehitatud ka Euroopa Liidu toiduaine seadusandlus, on äh, ex post kontrollid, aga on ex ante lubamismenetlus ja vastav äh, märgistamine. ma tean, et äh, see pilt, mida ma siin maalin, on võib-olla natukene lihtsustatud, aga lihtsalt tahaksin tuua selgitava näite selle kohta, et äh, kõik, mis on võimalik, ei peaks olema lubatud ja kõik, mis on lubatud, ei ole tingimata riskivaba. ja kui me siin räägime elu riskivabaks muutmise, siis see ei ole siin küll minu lähenemine. ma arvan, et me oleme siin õigel teel. ja esmanimel proua Ross, palun vastake sellele küsimusele, meil saab aeg kohe varsti otsa um,. The... ja lühidalt. esma pädevused selles valdkonnas ei ole piiramatud, me koordineerime oma tegevust riiklike ametkondadega ja kui äh, jõutakse toote ärakeelamiseni, siis tootel peab olema tõesti tugev äh, huvi äh, või tugev mõju investorite mm, investeerimiskindlusele, nii et siin ei ole tegemist sellise kõike võimaldava pädevusega ja kui ma asusin oma ametkohale, siis küsiti minult kohe, et kas ma hakkan aktiivselt keelama Ehm, loomulikult see on vahend, mis meil on olemas, aga me ei kavatse seda hakata kasutama iga jumala päev. komisjonipoolne seadusandlus äh, näeb ette, et meil on pädevused olemas, aga on ka teatavad tagatised, et seda ei kasutata liialt. tänan, tuleme selle teema juurde kindlasti MIFID-i arutelude raames veel tagasi. Äh, suur tänu kõigile sõja, sõnavõttude eest ja küsimustele vastamise eest nüüd läheme kolmanda vooru juurde ja see puudutab äh, siis äh, kauplemiskohtade teemat. kindlasti on teist äh, paljud pööratanud tähelepanu börsivälisele kauplemisele, tuletisinstrumentidele. tegemist on väga huvitava vooruga. tänan kolleege ja eksperte, kes on meiega liitunud ja kõigepealt saab sõna härra Tseruti, kes on saatnud meile ka hea kirjaliku kõne. ja nüüd äh, ma paluksin teil äh, sõna võtta viis minutit. suur aitäh ning aitäh selle eest, et kutsusite äh, mind täna pärastlõunal siia kõigepealt, mis puudutab MIFID-i läbipaistmiskohustusi, siis nende eesmärk oli tagada investorite kaitse killustunud turul. meie tegelikult ei usu, et see läbipaistvuskokkulepe, mis sellele õigus, selles õigusaktis kesksel kohal oli, on austamist leidnud. MIFID üks on toonud äh, rohkem konkurentsi, tarbijatel on suurem valik, hinnad on alla läinud äh, ning Euroopa suurim kauplemisplatvorm on praegu ähm, mitmepoolne kauplemissüsteem Chi-X. Äh, turule tulek on aga olnud siiani täielikult kasutaja toetatud ning äh, nende kasutajate aktsionäride hulgas äh, on siis välkkauplemise firmad just nimelt juhtival kohal nii et, et meie nõuame, et oleks selge süsteem huvide konflikti lahendamiseks ja huvide konflikt tõuseb, tõstatub sellepärast, et äh, investeerimisfirma näiteks omab ka seda äh, platv-, kauplemisplatvormi nii et, et see on probleem, mis tuleb lahendada. samuti me nõuame, et oleksid samad reeglid reguleeritud turgudele ja mitmepoolsetele kauplemissüsteemidele ning lisaks sellele killustatusele Äh, läbipaistvatel turu, turgudel äh, on siis äh, sellise anonüümse ja läbipaistva turu vahel loomulik vastuolu. tuleks leida tasakaal nende kahe vahel. ma ei usu, et tänaseks on see tasakaal saavutatud. meil on vaja siis saavutada stabiil-, stabiilsus anonüümsuse ja läbipaistvuse vahel kolmkümmend kaheksa protsenti kahe tuhande üheteistkümnenda aasta oktoobri tehingutest toimusid börsivälisel turul ning äh, see tekitab väga suuri probleeme äh, ja suuremas osas on siis tegemist siin adresseeritud likviidsusega kuna meil ei ole juriidiliselt jõustatavat börsivälise turu definitsiooni, Äh, siis turuuuendused äh, ja kasumite jahil kasutatakse ära just seda, mis praegu on defineerimata ja ebaselge. ning seetõttu me peaksime äh, paika panema definitsiooni, mis see börsiväline kauplemine täpselt on, me peaksime ta MIFID-i põhjenduspunktide osast viima teksti põhiosasse, siis tahaks ta juriidilise jõu. ma rõhutan seda, et selline lihtne muutus äh, võimaldaks lahendada väga paljud praegused probleemid. nüüd, mis puudutab organiseeritud kauplemissüsteemi, siis me tervitame seda, et komisjon on näinud lünki, aga äh, lünki, lünkade probleemi ei likvideeri see, kui me rohkem kauplemisplatvormide kategooriaid toome. Ähm, ähm, ma arvan, et me peaksime rohkem pöörama praegu tähelepanu äh, börsivälistele turgudele, mis on täiesti defineerimata ähm, nii et, et see neljanda kategooria loomine peaks tõesti rajanema börsiväliste turgude juriidiliselt jõustatavale definitsioonile ning äh, organiseeritud kauplemissüsteemidel peaks olema äh, võrdsed tingimused kõigi teiste mitmepoolsete kauplemissüsteemidega äh, ning hinnad, mida need kauplemissüsteemid avaldavad, peavad olema tõesti täidetavad. komisjonid on millegipärast pakkunud välja, et organiseeritud kauplemissüsteemidel on kaalutlusõigus hindade osas aga sellise, sellisel juhul äh, on nende panus hindade kujunemisse mini-, minimaalne. ja neil ei oleks, äh, nad ei tohiks kasutada ka omavahendeid, sellepärast et teised reguleeritud turud ei tohi seda ju teha ning äh, oma nimel kauplemise asemel võiks siis kasutada ühingu äh, sisest äh, täitjat. nüüd, mis puudutab äh, algoritmilist kauplemist, siis peaksin silmas pidama, et et äh, see ei ole täpselt sama, mis välkkauplemine, algoritme kasutavad enamus, enamik turuosalisi ning äh, välkkauplemine on algoritmilise kauplemise alljaotus ja seetõttu ka need äh, arutelud praegu käivad. välkkauplemine kasutab rohkem näiteks arbitraaži ja teeb seda kiiremini, aga välkkauplemist ei tohiks ka demoniseerida Äh, kuigi sellega seonduvad probleemid, mis vajanevad lahendamist, äh, potentsiaalne turu kuritarvitamine, äh, tegelikult on võimalik ka teistes valdkondades. seitsekümmend protsenti turgudest teeb neid tehinguid ning ning nende, nende rolli likviidsuse tekitamisel me võime loomulikult arutada ning lõpetuseks äh, kaubatuletisinstrumendid, komisjoni ettepanek, äh, seda tuleks näha laiemas kontekstis ning äh, seda ettepanekud on mõinud, mõjutanud mure hindade ja hindade muutumise pärast ja varustuskindluse pärast ning mis puudutab nüüd äh, tuletisinstrumentide, kaubatuletisinstrumentide turge, siis komisjoni ettepanek siin tahab saa-, saavutada suuremat äh, läbipaistvust ning läbipaistvuse osas komisjon on pakkunud, et kauplemiskohad peaks iga nädal avaldama arut-, aruandeid erinevate turuosaliste positsioonide kohta. meie Euronextis usume, et see mõjutab Äh, usaldust turu vastu ja meie tegelikult oleme hakanud avaldama juba selliseid äh, raporteid ning äh, need on väga sarnased sellele, mida komisjon MIFID-i direktiiviga, direktiiviga tahab sisse viia ning võib-olla võiks parandada komisjoni ettepanekut niimoodi, et kõrvaldada see nõue positsioonide aruande kohta, et teha, seda tuleb teha reaalajas, sellepärast et äh, see ei ole vajalik selleks, et iganädalasi positsioonide aruandeid koostada. sellega lihtsalt kaasnevad väga suured praktilised probleemid ning lõpetuseks äh, tulles nüüd komisjoni ettepanekute juurde, mis puudutab positsioonide haldust, siis me leiame, et äh, äh, see, mis puudutab positsioone kaubad, tuletisinstrumentide turul, on väga oluline hinnakujunduse seisukohalt. komisjon on teinud ettepaneku, et kauplemiskohad peaksid äh, kasutama positsioonide piiranguid või muid äh, samaväärse mõjuga meetmeid selleks, et saavutada siis äh, teatud eesmärke nagu soodustada likviidsust, takistada turu kuritarvitamist. meie toetame selliseid poliitilisi eesmärke. samuti leiame me, et alternatiivsete süsteemide kaasamine on samuti oluline, sellepärast et kaubad, millega kaubeldakse, on väga erinevad ja seega peavad ka regulatiivsed lahendused olema neile kohaldatud. Need alternatiivsed meetmed, neid, neid tuleb loomulikult jällegi vaadelda laiemas halduskontekstis. positsioonipiirangud iseenesest ei ole imerohi, aga nad võivad siiski mõningaid probleeme lahendada aga nende kasutamist tuleb väga hoolikalt kasutada, sellepärast et nad äh, võivad mõjutada pakkumist ja nõudlust turul ja kui neid kasutada äh, ebaõigesti, siis võivad nad põhjustada ka ebaseaduslikku tegevust. meie toetame seda, et positsioonide piirangute seadmise õigus antakse kauplemiskohtadele, aga on vaja selgitust äh, Äh, kuidas teised organid, näiteks äh, komisjon siin oma volitusi kasutavad ja äh, sellega ma praegu lõpetan ja kui soovite, siis olen valmis vastama küsimustele. Yeah, well, I think we're going to leave that up to the competition authorities. That's not jah, konkurentsiameteid enam MIFID-i alla ei käi. härra Schlüter on järgmine sõnavõtja, palun. Merci, Madame Scheer, meine sehr verehrten Damen und tänan, proua esinaine, lugupeetud daamid ja härrad. tänan teid äh, selle võimaluse eest, et te mulle kui reaalmajanduse esindajale annate sõna seoses MIFID ülevaatamisega. järgnevad minutid on minu jaoks väga olulised. me räägime oma majanduslikust äh, eksistentsist ja ma tahaksin rääkida äh, kogu tööstuse problemaatikast oma ettevõtet Rimi alumiiniumi näitel. meil on äh, tööstus, mis hõlmab valukodasid, töötlemistehaseid, äh, ümbertootmistehaseid äh, ja me oleme sellest regulatsioonist tugevalt puudutatud. Trimee on äh, energiamahukas äh, keskmise suurusega ettevõte, me oleme klassikaline reaalmajanduse esindaja, me ähm, kindlustame ostupoolelt äh, savi, vanaraua, elektri ja maagaasi ohtu ja müügipoolelt äh, me maandame riske alumiiniumi müügi ja eurodollari valuuta riski osas meie aastane toodang on viissada tuhat tonni alumiiniumi äh, tooteid, selleks on meil vaja viis teravatt-tundi elektrit, kulud elektrile on kakssada viiskümmend kuni kolmsada miljonit eurot aastas, need kulud äh, tuleb äh, kindlustada valuutariskide suhtes, sest me maksame elektri eest eurodes, aga tooteid müüme dollarites et pakkuda oma klientidele etteplaanitavaid ja konkurentsivõimelisi hindu, tuleb meil kaitsta ennast volatiilsuse vastu nii ostu kui ka müügi poolel. kauplemine alumiiniumi ja muude metallidega on klassikaline reaalmajanduse valdkond ja sellega seotud äh, finantstooted moodustavad omaette sektori. sellel sektoril ei ole mingit mõju finantssektorile algusest peale on kaubaturud äh, arenenud eraldi iseseisvalt finantsturgudest. kaubaturgudel tegutsejad, nagu näiteks ettevõte Trimee, ei kujunda endast süsteemset riski, see on tõestatud. sektorite üleseid äh, nakatumisefekte äh, ei ole seni täheldatud, tulevikus ka ei ole seda oodata organiseeritud tuletisinstrumentidega kauplemise saja kolmekümne aastane ajalugu näitas seda. ka Enroni juhtum kümme aastat tagasi tõestas, et isegi kui suur globaalne energiaettevõte ähm, läheb pankrotti, siis sellel ei ole süsteemseid mõjusid äh, kogu finantsturule aga sellegipoolest, kui nüüd nõutakse meilt äh, samu omakapitali äh, määrasid ja halduskoormust kui pankadelt, siis meil ei ole piisavalt raha, et oma ettevõtlustegevusega edasi minna, see mõjutaks mitte ainult meie töötajaid, vaid äh, kogu äh, meilt ostvat tööstust, nagu näiteks autotööstus, ehitussektor, masinaehitus ja pakendamine. MIFID režiimi laiendamine mittefinantsturgudele tooks endaga kaasa kasvavad kulud, meil oleks vaja investeerida omakapitali ja see omakorda vähendaks turu mahtu ja tooks endaga kaasa väiksema turu likviidsuse. turu hinnariske ei oleks võimalik reaalmajanduses niimoodi maandada nagu seni. kasvavad kulud ja laienevad riskihaldamisnõuded tooksid kaasa endaga ka kontsentreerumise energia ja toormeturgudel väiksemad äh, turul osalejad peaksid turult lahkuma. stabiilsel turul on aga vaja palju osalejaid. MIFID-i direktiiv ei äh, tohiks äh, tulevikus äh, õõnestada börsiväliste tuletiste määruse mm, läbirääkimisi ja kindlasti ei tohiks ette nähtud mittefinantsettevõtete erandeid MIFIDist ära kustutada ja omakapitali äh, nõuded ja kliiringu kohustused on mittefinantsturgudel äh, ebakohased. tahaksin lõpetuseks rääkida ka positsioonipiirangutest. selleks, et äh, meil oleks tõhus riskide maandamine, on meil vaja osta suures koguses elektrit tähtajalise ostuna ja samas on vaja müüa alumiiniumit, samamoodi see toob endaga äh, kaasa äh, positsioonide paikapanemise, kui positsioonipiirangud äh, jõustataks, siis meie võimalused oleksid kitsendatud, siis me oleksime silmitsi elektri ja toormeturgude volatiilsusega seetõttu suur palve teile, ärge rakendage MIFIDi äh, regulatsiooni toorme ja energiaturgudel. ainult siis, kui te vabastate need turud, äh, saate te tagada, et meie ja kogu tööstus saame ka kümne aasta pärast veel Euroopas edukalt töötada. Our, um, tänan. ja viimasena saab sõna proua Giselle Henrique palun. suur tänu teile võimaluse eest selles olulisel kohtumisel rääkida. esitan siin kodanikuõiguse organisatsioone, kes on äärmiselt mures selle pärast, kuidas see finantsreguleerimine, regulatsioon mõjutab vaeseid mm, praegusel hetkel on see regulatsioon muutnud ähm, hin-, toiduhinnad väga volatiilseks ning paljude elu seega ohtu saatnud esimest korda ajaloos eh, on kaubad eh, muutunud eh, finantsobjektideks, spekulatiivkapital on aina rohkem seotud tootmiskapitaliga. me leiame, et see on vähemalt kaks ülemaailmset toiduainete kriisi tekitanud viimase nelja aasta jooksul. see ei puuduta ainult sotsiaalset õiglust, see on seotud geopoliitilise stabiilsusega. hinna, toiduhindade tõus mõjutab eriti raskelt kõige vaesemaid inimesi, kes Eh, mak-, eh, suur osa sissetulekust eh, see pühendavad toiduainetele. rikastes riikides läheb kõigest kümme protsenti sissetulekust söögile, kuid vaesemates riikides kus, kus seitsekümmend protsenti sissetulekust läheb söögile, mõjutab kõrged toiduainete hinnad katastroof, on kõrgetel toiduainete hindadel katastroofilised tagajärg Ehm, ning äh, kõrged toiduaine hinnad puudutavad äh, haridust, äh, tervishoidu ning muid küsimusi. süüakse vähem ning müüakse elutähtsaid esemeid ning see on seotud paljude arengu edusammude kadumisega ja sotsiaalse kaitse küsimus on seotud elu ja surma küsimusega. Ehm, ning see, et näljased inimesed on üle miljardi, on aktsepteerimatu. ÜRO eriraportöör ütleb, et toiduainete hindade ränk tõus kahe tuhande seitsmendal, kaheksandal aastal on seotud spekulatiivse mulli lõhkemisega ja e, põhimõtteline finantssektori e, reform on väga oluline, et seda tulevikus ära hoida. E, põllumajanduslikud kaubad maksid vähemalt kaks korda rohkem kahe tuhande esimese aasta kevadel kui kümme aastat varem Eh, teravilja hinnad on kasvanud sada viiskümmend protsenti võrreldes kahe tuhandenda aastaga ning tõe, on palju tõendeid eh, selle kohta, et eh, see hinnatõus on paljuski seotud spekuleerimisega. tahaksin pöörata teie tähelepanu teie toiduainete hinnajoonisele. ja haldatavad kaubad äh, muutusid nelisada kaksteist miljardit kallimaks kahe tuhande üheteistkümnenda aasta märtsiks. Äh, spekuleerivad, äh, spekuleerijad on ühed kõige suuremad osalised kaubaturgudel, vähemalt Ameerika Ühendriikides. sellel on väga tõsised tagajärjed üle kogu maailma, sest toorainete hinnad on märgilise tähtsusega üle kogu maailmad, maailmas ning eh, nendega seotud eh, derivaadid eh, on kaasa toonud hindade ebastabiilsuse. liigne spekuleerimine on aina kasvanud seoses turgude delegureerimisega viimastel aastatel ning see läheb nii edasi, kui ei võeta kasutusele meetmeid selleks, et finantsspekuleerimist selles valdkonnas võimalikult vähendada. samuti peame kasutusele võtma reeglid mis äh, tegeleks riskide maa-, maandamisega. finantstooted ja jaefinantstooted tuleks ära kaotada, sest nad tekitavad kunstliku nõudluse. sobilikud äh, reeglid äh, on vajalikud ning reeglite hulka peaks peaks, sinna peaks olema seotud ka sellega, et et äh, põllumajandus äh, ja toorainetega kauplemisel on selged reeglid. meil peaks olema äh, ka piirangud selle kohta, millist liiki kauplejatega on tegu. meil on vaja suuremat läbipaistvust ning erinevad tooraine derivaadid tuleks tuua suur, üldturgudele. ning kontrollivad ametid, reguleerivad ametid eh, peaks olema, eh, nende tegevust tuleks tuhendada, tugevdada eh, ja nad peaks võima-, saama tegutseda selleks, et, et tegelikke piiranguid oleks võimalik kasutusele võtta. tooraine derivaatide puhul tuleks ära hoida, eelkõige tegeleda liigse spekuleerimise ennetuse ja ärahoidmisega. toit on inimõigus äh, ja eh, sellega spekuleerimine tähendab miljonite inimeste elu eh, ohtu seadmist. toit on liialt oluline selleks, et eh, turg sellega suvaliselt tegutses. tooraine derivaadid ja finantsderivaadid ei ole sama investeerimisvaldkond e. ning Lissaboni lepingus ette nähtud ennetustegevus selleks, et kaitsta inimelusid, kui on tõeste, tõendusi, et seda on vaja teha turumehhanismid ei saa eh, piisavalt hästi eh, turg, toiduainete hinnade volatiilsusega hakkama eh, ning suurema kasumi nimel sellest ümbervaatamine on ebaaktsepteeritav. Lissaboni lepe on endale selged eesmärgid seadnud äh, ja eh, selle rakendamine peab puudutama ka eh, abi arenevatele riikidele, mis kasu on eh, viiskümmend kolm miljardit anda abi arenguriikidele, kui samas me lubame nende inimeste tegelike toiduvajadustega Euroopa turgudel mängida. aitäh ja kõigepealt härra Farb, Ferber raportöörina. tänan, proua esinaine ja tõesti ka viimane voor on väga huvitav, arvestades seda, kuivõrd palju erinevaid teemasid puudutati. mõned küsimused äh, minu poolt. härra Tseruti, te ütlesite, et meil oleks vaja selgelt äh, defineerida börsivälised äh, tuletisinstrumendid. me just praegu lä räägime läbi Emirist, mis puudutab just neid tuletisinstrumente ja emirit äh, parasjagu kohandatakse. kas emiris äh, sisalduvad sätted on teie arvates piisavad? MIFID ja MIFIR ei peaks ju lahendama seda, mis tuleb ära lahendada emiris, kui seda seni ei ole tehtud. ja nüüd äh, härra Schlüter ja proua Anrik, küsimused teile. härra Schlüter nõuab, et äh, tema sektor oleks täielikult välja jäetud ka positsioonipiirangute äh, osas ja proua Anrik ütleb, et äh, toiduainesektoris üldse mitte tuletisinstrumente või vähemalt mitte börsiväliseid vahendeid ja ranged positsioonipiirangud peaksid kehtima minu küsimus oleks see, et kas äh, üldse on võimalik teha eristamist äh, toodete kaupa? Te muidugi mainisite erinevaid ähm, valdkondi, võib-olla on tegemist erineva kauplemiskohaga, mida me saaksime siis defineerida, et äh, vältida spekulatsioone. meil on vaja toimivaid äh, kaubaturge, ma usun, et sellega on nõus ka proua Enriik, aga me peaksime takistama spekulatiivset tegevust, nii et äh, ma tahaksin mõlemalt eksperdilt äh, kuulda, kuidas äh, täpselt seda kõike teha. üks äärmus on positsioonipiirangute täielik lubamine ja teine on nende täielik välistamine. härra Tseruti, mis arvate teie? võib-olla te võite siin olla vahendajaks äh, keeruliste arvamuste vahel. hästi. kõigepealt äh, selgitaksin, mida ma võib-olla väga selgelt enne ei maininud. mina ei öelnud, et me peaksime ümber defineerima äh, börsivälised turud, vaid me peaksime selle definitsiooni, mis MIFIDis on, muutma juriidiliselt siduvaks ja viima ta põhjenduspunktides teksti põhiossa Äh, seega me võiksime äh, jagu saada mõningatest lünkadest, mida siiani on ära kasutatud lihtsalt sellepärast, et see definitsioon ei ole juriidiliselt jõustatav. samuti, mis äh, puudutab Emilit, siis see, mida Euroopa saab teha me peame äh, väga selgelt mõista andma, mida just nimelt selle börsivälise turu all mõeldakse. me äh, oleme äh, oma kogemuste põhjal viimase paari aasta jooksul näinud, et börsiväliste turgude ebaselgus mõjub turule negatiivselt nüüd, mis puudutab äh, kaubatuletisinstrumente ja positsioonipiiranguid, siis äh, oleme me väga tänulikud äh, sellele, mida ütles proua Enriques. ei ole mingeid tõendeid selle kohta, et see nõndanimetatud spekuleerimine on tekitanud hindade kõikumist aga ma tuginen ainult sellele, mis viimase nelja aasta jooksul on juhtunud ja see on tõesti murettekitav äh, nii-öelda puhaste positsioonipiirangute ja sihipärasemate eesmärkide ähm, vahel äh, äh, on meil võimalus saavutada sama eesmärki ning me ei hakka muutma siis pakkumise ja nõudlust äh, vahekorda kogu lepingu kestuse ajal. Äh, ma arvan, et meil ei ole siin vaja hakata siis äh, turu ja veel pakkumise korda muutma. vabandust, kas äh, ei ole mitte USA-s isegi neid kohtusse kaevatud positsioonipiirangute kasutusele võtmise eest? ma ei ole USA turgude osas ekspert, ma ei oska sellele küsimusele vastata ütleb härra Tseruti. I am not an expert either. Yes, you are. Aga... Yeah, you're next. I'm inviting you to sing. härra Schlüter ütleb, et tema pole ka ekspert. ja vastan härra Ferberile. ma usun, et äh, tegelikult äh, proua Enriquese ja minu sõnavõtu vahel ei ole suurt äh, erinevust. me peame eristama siin äh, spekuleerimist ja riskide maandamist. kui äh, meie tegeleme riskide maandamisega, siis äh, selle tehingu taga on midagi füüsilist, kas me ostame või müüme midagi konkreetselt, aga kui rääkida positsioonipiirangutest, siis ma olen põhimõtteliselt nende vastu. näide meie valdkonnast, kuidas asi toimib. näiteks autotööstusest tuleb keegi äh, meie juurde ja räägib alumiiniumi kasutamisest. loodetavasti ta võtab selle materjali kasutusse ja siis äh, me peame kümne aasta perspektiivis äh, talle tagama hinnariski maandamise, sest auto tuleb turule võib-olla kolme aasta pärast ja siis äh, me peame tagama sama hinna seitse aastat. aga kui meil oleks positsioonipiirang, mis kehtiks ainult kolm aastat, siis ei saaks sellest kasu ei meie ega autotööstur ja me oleksime silmitsi lisariskidega, mida me tegelikult tahame vältida. tänan. jah, um, just jah kordaksin seda, mida siin juba öeldi. Äh, jutt käib äh, liigse spekuleerimise piiramisest ja ma arvan, et me võime riskide maandamise ja spekuleerimise vahel selgelt vahet teha, kui vaatame, mis turul tehakse äh, spekuleerimine takistab turu toimimist, hindade avalikustamist põhjustab ebasümmeetriat, toob kaasa hindade kõikumise ning ei kasuta kapitali produktiivselt meil on üha kasvav üksmeel selles osas, et finantsspekulatsioon põllumajandustoodetega on kaasa toonud hinnatõusu ja hindade kõikumise. kahe tuhande üheksandal aastal näiteks ähm, äh, öeldi ühes raportis, et äh, finantsinvestorid on kiirendanud hindade muutumist ning laupäeval ilmus äh, äh, artikkel, et Wall Street on äh, siis tõesti börsivälised turud kohtusse kaevanud selle pärast, mis kaubaturgudel toimub, sellepärast et ja siin tuleb üldse selgelt välja, et need positsioonipiirangud on kahjulikud turu, turul olijatele ja sellepärast nende vastu ka võidetakse. ja nüüd saab sõna härra Goebbels. Danke, presidentin. Herr Schlüter hat ähm, tänan, esinaine. härra Schlüter rääkis, kuivõrd äh, vajalikud äh, on äh, reaalmajanduse jaoks riski maandamisvahendid. loomulikult on väga oluline nende vahendite kasutamine, aga tõsiasi on ka see, et spekuleeritakse. selge on see, et pangad ja finantsinstitutsioonid äh, äh, kasutavad äh, investeerimisallikatena mitte ainult tooraineid, vaid ka toiduaineid ja energiat ja seetõttu ongi viimastel aastatel toiduainete hinnad tugevalt tõusnud. kui teie tahate ennast selle vastu kindlustada, siis äh, ma saan aru, aga kas me ei äh, peaks mitte selle volatiilsuse vastu võitlema reeglite ja läbipaistvusega turul täna? jah, kindlasti ma ei ole pädev äh, pankade mm, tegevuspraktikast rääkides, aga ma juba aastakümneid tegelen äh, toorainetega ja juba kümme-viisteist aastat tagasi olid osadel pankadel äh, rahastamismudelid, mis nägid ette ka teatud ladude ehitamise rahastamist toorme kaubandusvaldkonnas ja viimastel aastatel on see praktika ainult kasvanud ja ma jään oma seisukoha juurde. siis, kui asja taga on reaalmajandus, siis minu arvates see ei kuulu MIFID-i alla ja spekuleerimine on täiesti teine teema. suur tänu, e, proua Svinberg soovis sõna. suur tänu mul on kaks täiesti erinevat valdkonda, millega neid ähm, äh, küsimusi käsitleda, proua Ross on võib-olla vist kvalifitseeritum selleks, et ähm, esimesele küsimusele vastata, see on seotud OTF kategooriatega sellisel kujul, kujul nagu need on esitatud komisjoni tekstis ning selle kohta, kuidas on seda võimalik kohandada, kas ta on piisavalt paindlik selleks, et äh, teda kasutada mitte ainult derivaatide puhul, vaid ka mujal ja äh, Eh, kas eh, teda on võimalik kasutada eh, markeritel istu-, markleritel istumisvõrkudes. praegusel hetkel investorid kasutatakse maaklerid agendina, praegusel hetkel ei ole seda võimalik teha, sest huvide ristumine tekib ja Eh, eelneva eh, loata ei ole võimalik seda teha, nii et mina saan sellest nii aru, et see, mis praegusel hetkel välja pakutakse, ei ole ähm,, ei ole teostatav, nii et mina tahaksin küsida, kui eh, peame nüüd ähm, lootma äh, jääma äh, kliendikorralduste süsteemsete täitjate peale äh,, siis äh, Eh, kuidas eh, on eh, But I wonder whether or not a position limit is actually kuidas on lugu nende positsioonipiirangutega, see on selline väga jäik toim-, vahend ja seda on väga palju kuritarvitatud ning kas ei oleks vaja mingeid peenemaid vahendeid, mis annaks järelevalvajatele rohkem kaalutlusõigust nende positsioonide haldamise üle? Euh, proua Rossi, teil tundub juba, et te saate kaelast ära kõik, endal jäi jälle uus küsimus. Mm, yeah, that um, is the problem of... jah, äh, asi on tõesti selles, et ma jäin siia liiga kauaks vahtima. Äh, tegemist on üsna keerulise küsimusega ja ma arvan, et küsimus juba ise seletas ära, kui keeruline see asi on väga palju erinevaid äh, kauplemise liike, on äh, erinevaid kauplemissüsteeme, äh, mida kõike ei ole kerge ühe definitsiooni alla viia. esmal ei ole selles seisukoha, selles osas ametlikku seisukohta aga me oleme selle teemaga tegelenud. meie eelkäija on üritanud analüüsida, kuidas MIFID üks neid erinevaid kauplemissüsteeme hõlmab. nii et, et ma ei hakka võib-olla sellele küsimusele praegu vastama, aga võtan teiega hiljem ühendust ja edastan äh, siis mõned mõtted, kuidas seda asja saaks teha. suur tänu, veel üks küsimus härra Klut, palun ah,. Merci, Jean-Paul. ja ich möchte zunächst mal drauf. ja tänan. kõigepealt äh, sooviksin äh, mainida seda, et äh, saksakeelses ajakirjanduses on viimastel kuudel olnud laialdane arutelu toiduainetega ja ka toorainetega spekuleerimise teemal ma usun, et poliitiliselt tuleb meil sellele arutelule reageerida, seda ei saa niisama jätta. proua Enrique ütles, et tegemist on tõesti äh, inimeksistentsi küsimusega, ei ole tegemist ainult majandus, vaid ka eetilise küsimusega. sellele teemale tuleb seetõttu poliitiliselt äh, aktiivselt läheneda loomulikult äh, tuleb väga sisuliselt äh, asi õigesti paika panna. minu küsimus oleks järgmine. kas ma sain äh, õigesti aru, härra Schlüter ja proua Enrique, et positsioonipiirangute asemel oleks mõttekam spekulandid kaubaturgudelt välja tõrjuda USA-s on sarnaseid näiteid. seal eksisteeris teatud äh, spekuleerimiskeeld, aga siis äh, tekib probleem, mida mainis Robert Goebbels, et kuidas siin tõmmata piiri. näiteks äh, kui pank ostab toorainet, kas ta on siis juba toorainega kaupleja või mitte, kuidas vältida sellist erinevate trikkide kasutamist ja mis puudutab nüüd äh, positsiooni haldamist, siis äh, komisjon on teinud äh, selles osas omapoolsed ettepanekud ja need on nõrgemad ja pehmemad kui positsioonipiirangud. ma ei kujuta endale asja päris hästi ette. kuidas siis teie arvates ähm, toimima hakkaks? ja viimane küsimus härra Tserutile USA-s on toiduainetega ja toorainetega kauplemise järelevalve ametkond. kas peaksime nõudma sellise ameti moodustamist ka Euroopa Liidus? meil ei peaks võib-olla olema neljandat järelevalveametit, vaid piisaks ka esmas vastava osakonna moodustamisest, mis lihtsalt keskenduks sellele spetsiifilisele kaubandusvaldkonnale, tänan. nüüd annan sõna kolmele ohvrile, sest kõik need küsimused olid teile kõigile suunatud ja kõigepealt saab sõna raportöör. suur tänu. tahaksin ka ära kasutada võimalust, et mõlemad daamid teisest paneelist on veel siin ja nüüd härra Schlüter ja proua Enriquez, te ütlesite, et kui on tegemist äh, reaalse kaubaturuga, siis me peaksime äh, selle rahule jätma, aga siis ka pangad võivad tegeleda ju reaalse kauba ostu-müügiga ja siis meil muutub piiritlemine väga keeruliseks nii et äh, nüüd äh, seadusandja seisukohast tekib küsimus, et äh, millal ei ole tehing enam reaalmajandusega seotud, millal on tegemist finantstootega. tahaksin kuulda, kuidas siin seda küsimust nähakse, kas piiritamine on üldse võimalik? ning äh, teie, proua Henrike, vastate kõigepealt raporteeri, äh, raporteeri härra Klüüdi äh, esitatud küsimustele. ma sain nagu aru, et üks küsimus oli suunatud ka teile. The... hästi, ma üritan vastata mõningatele küsimustele. üks asi, mida me praegu kritiseerime MIFIDis, äh, on äh, see, kuidas kontrollid ei toimi. meile teeb muret ka see, et mõned terminid on väga lõdvalt defineeritud, näiteks äh, kas või need alternatiivsed süsteemid, sest ka siin on väga palju tõlgendusruumi ma olen seisukohal, et me peaksime olema nii konkreetsed kui võimalik ning panema paika oma kriteeriumid ja parameetrid ülemäärase spekuleerimise kohta, samuti finantsvastaspoolte ja mittefinantsvastaspoolte kohta me peaksime endalt küsima, mis on üldse kaubatuletisinstrumentide turu eelis, milline on selle panus reaalmajandusse ning kas kasud kaaluvad ohud üles meie jaoks spekuleerimine ei ole investeering ning me arvame, et on võimalik teha vahet äh, riskide maandamise ja finantsspekuleerimise vahel me oleme näinud, kuidas turgudel praegu toimub äh, väga palju finantsspekuleerimist, sellepärast et turud ei ole korralikult reguleeritud. suur tänu ja härra Schütter. suur tänu põhimõtteliselt olen nõus eelkõnelejaga. meie lähtepunktid on samad, ka meie oleme arvamusel, et kõik, mis ei ole seotud füüsilise tootmisega, langeb spekuleerimise valdkonda ja seda tuleks ka poliitiliselt teisiti hinnata kui reaalmajanduse tehinguid ja nüüd ma jõuan teise punkti juurde, see puudutab positsioonipiiranguid. toormekaubanduses on positsioonipiirangud vajalikud, kuna tootmine iseenesest on juba piiratud, ehk siis äh, ei saa olla positsioonipiirangute lõputut äh, laiendamist. nagu ma juba ütlesin, siis kõik on ikkagi seotud reaalse tehinguga, tänan jällegi ma arvan, et me oleme kõik nõus eh, selles osas, mis siin kaalul on, näiteks kas või sotsiaalses kontekstis, asi ei ole ainult selles, et turg tõhusalt toimiks. me pöörame tähelepanu ka sotsiaalsele aspektile. ma ei tahaks väga pikalt kõnelda, aga Äh, kaubatuletisinstrumentide turul on ka sotsiaalne mõõde. me peame lihtsalt lahutama selle spekulatsiooni ja sotsiaalse väärtuse, sotsiaalse väärtuse kohta võib tuua palju näiteid ja me ei saa nii-öelda demoniseerida äh, finantsturge, sest finantsturud annavad, toovad ka suurt kasu, aga Äh, äh, ma ütleksin, et on kokkulangevus siin ajastuse äh, mõttes ähm, nende kaubatuletisinstrumentide ja, ja toiduhindade suure kõikumise vahel. me peame tegelikult uurima, kas siin ka mingi tegelik korrelatsioon on, mul selliseid tõendeid ei ole, aga tulles nüüd tagasi küsimuse juurde, minu arvates on väga raske leida tasakaalu, et meil eh, nüüd eh, selle tuletusinstrument, kaubatuletusinstrumentide turu sotsiaalset eh, hüve ära ei kaotaks ja samas väldiksime spekuleerimist ja suurt hindade kõikumist. ja selles mõttes äh, Eh, mulle tundub, et, et, et siin öeldi, et komisjon ei ole võib-olla asjale pööranud eh, piisavalt tähelepanu ja võib-olla ei ole vaja positsioonipiiranguid. aga eh, isegi kui need piirangud tegelikult ei ole väga karmid, võivad nad olla üsna tõhusad, see oli üks asi, mida ma tahtsin öelda ning ma ei tea täpselt, kas meil on vaja veel uut ametit, mis sellega tegeleb, tegutseb, aga meie Euronextis äh, igatahes töötame väga rangelt reguleeritud keskkonnas äh, ning äh, ükskõik mis, mis parandab turgude toimimist, on meie poolt igatahes teretulnud. ja vanad mälestused Markuselt. aitäh, esimees. võtaksin ka siis selles aruteluvoorus osa, aga läheksin aru, arutelus natukene tagasi me rääkisime sellest, mida kapitalituru või keda kapitaliturud peaksid teenima. kes on siis need, kes kõigist nendest määrustest kasu saavad? ning milline on emitentide roll? ma arvan, et äh, kui äh, meil on selline määruste tulv, siis see tähendab seda, et üha rohkem reaalmajanduses tegutsevaid ettevõtteid muutuvad mingisugusteks finantsettevõteteks, kas siis sellepärast, et eeskirjad on halvad või äh, meil on üha rohkem selliseid suuri ettevõtteid, kes ennast ise rahastavad. Nad teevad seda võlakirjade turgudel, kapitaliturgudel, nii et, et me äh, liigume sellise äh, reaalmajanduse ameerikaliku rahastamise suunas. see ka mõjutab loomulikult neid arutelusid, et kes neid tegelikke tehinguid siis teostab ja mis selle kõige lõppeesmärk on äh, kui me seda arvestame, siis äh, pilt muutub üha hägusemaks, me peame arvestama seda, et meil peab olema, peavad olema võrdsed tingimused ka reaalmajanduses tegutsevatele ettevõtetele ja finantsteenustega tegelevate ettevõtetele. selle küsimusega me oleme Business Europe'i äh, raames tegelenud. me ei ole kuni siiamaani Äh, suutnud siin äh, välja töötada seda definitsiooni, mida raportöör palus, äh, kuidas defineerida, mis on spekulatsioon ja mis ei ole. loomulikult mitte finantssektori vahendajad kasutavad ära seda olukorda, et definitsioon ei ole selge. nii et, et ma arvan, et kogu see arutelu taandub lihtsalt kellegi mõtetesse tungimiseni ja seetõttu on väga raske loomulikult meil on selline kalduvus ähm, liikuda siis äh, USA-le sarnasele ettevõtte rahastamissüsteemile. Need parlament ei tohiks seda unustada. aitäh, proua Ross, ka teile esitati küsimus. aitäh, ma pean ütlema, et äh, olen nõus eelkõnelejatega, et äh, defineerida, mis on riski maandamine ja mis ei ole, on äärmiselt äh, keeruline äh, sest kõik sõltub ju tehingu otstarbeks ja isegi kui tegu on finantsteenuseid pakkuva ettevõttega, siis kui puutute kokku kellegiga, kes tegeleb kaupat, toorainetega kauplemisega ja te tahate seda tehingut, äh, selle tehinguga kaasnevaid riske maandada, siis tuleb seda ju kuidagimoodi teha. ma ei tea, kas see on nüüd äh, juba spekuleerimine või ei. seda piiri on väga raske paika panna. ma arvan, et seadusandjad ja reguleerijad on üritanud juba pikka aega seda teha, aga võib-olla peaks veel kord üritama suur tänu, kas on veel küsimusi? kas mõni kolleeg soovib veel midagi küsida? ei? siis äh, ma annan sõna härra raportöörile, et äh, ta otsad kokku tõmbaks meie tänasel kuulamisel ja äh, tänan kõiki osalejaid selle eest, et nad siia tulid, selle eest, et nad sõna võtsid ja et nad valgustasid meid selles keerulises küsimuses, mis võib-olla just masse ei valmusta, kuid äh, mis äh, paljude pead siiski tööle panevad. tänan, esimees. tänan äh, ka omalt poolt kolme paneeli esinejaid. suur tänu, et nad jätsid mitmed asjad lahtiseks mida meie seadusandjana nüüd peame lõpule viima, see on ka meie austusväärne ülesanne anda oma panus äh, sellesse, et äh, ebaselgused kõrvaldada ja luua õiguskindlust. me ei jõudnud võtta läbi kõiki teemasid, mis on seotud äh, MIFIDiga, aga enne kuulamist me juba leppisime kokku, et me keskendume põhiteemadele ja kõige olulisematele poliitilistele teemadele kindlasti öeldi siin paljut, mida me oma edaspidises töös arvesse võtame. juhin veel kord tähelepanu sellele, et oleme välja töötanud küsimustiku. Finance Watch teatas, et nad teevad meile ka vastavad muudatusettepanekud Need, kes äh, valvavad äh, läbipaistvuse üle, peaksid ka ise läbipaistvad äh, olema ja kindlasti vastama konkreetselt küsimustikule, mis on meile edasiste tööde aluseks. see ei ole küll nii mahukas kui komisjoni küsimustik, aga meie tööd on fokusseeritumad ja me saame kitsamalt läheneda. nii et kuni kolmeteistkümnenda jaanuarini on aega sellele küsimustikule vastata. kui komisjoni sekretäriaat on mulle edastanud õige info, siis kuu aega hiljem, kolmeteistkümnendal veebruaril on meil komisjonis esimene arutelu sel teemal, siis vaatame läbi küsimustikule laekunud vastused see toimub äh, Strasburgis, kus on ka laiem avalikkus kohal. tänan ka kolleege, jään ära ootama edasist koostööd teiega. ma olen kindel, et äh, järgneval aastal saab meil olema väga tõhus tegevus see ei ole kindlasti lihtne, tegemist on valdkondadega, kus tuleb võtta poliitiline vastutus kanda ja ma loodan, et nõukogu on siis valmis meiega läbi rääkima, kui me järgmise aasta lõpus oleme sealmaal, et positsioonid on äh, läbirääkimisteks valmis ja siis äh, kaks tuhat kaksteist äh, me räägime lisaks finantsraamistikule ja muudele suurtele teemadele ka sellisel kitsamal teemal kui MIFID. kolleegidele tahaksin ma öelda, et koostöös tuleks meil püüelda optimaalse lahenduse suunas, mis äh, vastaks ka finantsturu nõudmistele Merci à tous ceux qui sont intervenus aujourd'hui, aux collègues. suur tänu, kallid kolleegid, ma sooviksin äh, kasutada juhust, et äh, siin saalis on äh, palju rahvast, et teile öelda, et ECONi komisjon kahe tuhande üheteistkümnendal aastal on teinud väga palju äh, Ehm, eh, koosolekuid pidanud, on nelikümmend kaheksa protsenti rohkem koosolekuid pidanud kui möödunud aasta, kahe tuhande kümnendal aastal, mis näitab, et Euroopa Parlament teeb tööd ja järgmisena me kohtume kaheteistkümnendal detsembril ning siis toimub kuulamine, eh, kus me eh, kuulame siis Euroopa Keskpanga juhikandidaate ning kuulamine on lõppenud